Good morning. tere hommikust, daamid ja härrad. me oleme juba viisteist minutit algusega äh, hilinenud. tüüpilise sakslasena leian mina, et me peaksime oma istungeid siiski alustama. alustame väga olulise raportiga tegemist on siis töödokumendiga, mis puudutab sihtala kolm. raportööriks on Marie-Therese Sanchez-Schmidt, äh, siis äh, sihtala kolm väljakutse territoriaalse koostöö jaoks ja kõigepealt annaksingi sõna raportöörile proua Sanchez-Schmidtile. Merci, monsieur le president. Est-ce que je pourrais avoir la aitäh kas te võiksite palun näidata ka esimest slaidi? Slide one, please. slaid üks, palun nii, nüüd ma siis alustan. esimees, kolleegid, regionaalne koostöö on minu jaoks äh, väga oluline, sellepärast et äh, mina sündisin piirilinnas Hispaania-Prantsusmaa piiril ja ma tahaksin öelda, et piiriülene koostöö on midagi, millega ma olen iga päev kokku puutunud. kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolel osalesin ma ka parlamentidevahelisel missioonil, mis käsitles piiriülest koostööd. me leidsime, et piiriülesed regioonid kuna nendevahelised erinevused on väga suured, äh, näitavad, kui raske on riikidel kohaneda piiride avamisega ja Euroopa sisetulu väljakujundamise ning globaliseerimisega. kas meil on mingi tehniline probleem nende slaididega? Très bien Voilà, merci. Est-ce que mon euh, slide two, please? aitäh. ma olen teile toonud siia oma kodumaa kaardi, et te näeksite piiriregiooni äh, tööliste mobiilsust ja erinevusi kahe riigi vahel meie pakkusime selles raportis välja terve rea meetmeid, mis peaksid parandama piiriülest koostööd selleks, et me saavutaksime regioonide tasakaalustatud arengu. aga eh, regioonid ei tule piiriülese koostöö kõigi ülesannetega toime üksinda, selleks on vaja Euroopa poliitikat tutvustaksin teile nüüd natukene ka ajaloolist tausta. Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki ja kakssada seitsekümmend üks regiooni ning äh, tänu ähm, erinevatele aluslepingutele ei ole Euroopa Liidul enam piire. see piiride kadumine on eriti ilmne Schengeni ruumis. aga piirid tegelikult on siiski kodanike igapäevaelus veel olemas Äh, nii euro, eurotsoonis äh, kui ka mujal ja äh, koostöö ei ole arenenud nii, nagu regioonid ja kodanikud seda sooviksid. Euroopa Nõukogu on viinud läbi üsna palju tööd selleks, et seda, selles valdkonnas asju lihtsustada ning Interreg on samuti aidanud rahastada seda tüüpi koostööd hiljuti tähistasime siis Belgia eesistuja juhtimisel Euroopa piiriülese koostöö kahekümnendat aastapäeva. see prog-, programm kasvas siis välja sellistest väikestest projektidest nagu Interreg kolmandaks sambaks ühtekuuluvuspoliitikasse meil on Euroopa territoriaalsed rühmitused ning äh, regionaalne ühtekuuluvus on saanud Euroopa Liidu üheks prioriteediks, see on sees ka Lissaboni lepingus koos majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega. Äh, regionaalne ühtekuuluvus on nüüd äh, jõudnud küpsusfaasi ja seetõttu see arutelu sihtala kolm üle ongi väga oluline, äh, just nimelt silmas pidades eelseisvaid eelarveläbirääkimisi. kolleegid, ma peaksin, ma kutsuksin teid üles koguma oma, kokku oma kogemused. Äh, dialoog on parim võimalus, kuidas me saavutaksime ambitsioonika teksti, mis leiab laiapõhjalise toetuse Euroopa Parlamendis niisiis ma koostasin töödokumendi, kus on rohkem küsimusi kui avaldusi, selleks et ma saaksin ära kuulata just nimelt teie arvamused, et me saaksime välja toota töötada parlamendi jaoks väga selge ja käegakasutava äh, positsiooni sihtala kolm osas. niisiis, esimene küsimus, äh, millele tuleks vastus leida, on see, et äh, millised strateegilised ambitsioonid peaks tulevikus olema regionaalsel koostööl ei ole mõtet kõnelda eelarvest ja eelarve täitmisest, kui me ei pea silmas järgmisi eesmärke. minu jaoks peaks regionaalne koostöö Euroopas aitama ületada piire ning äh, luua Euroopat inimeste igapäevaelus ja loomulikult peaksime me ka kõrvaldama takistused, et äh, regioonid saaksid igasuguste ülesannetega toime tulla Äh, kriitika, mis on suunatud sihtala kolm aadressil, on, on just selline, et, et strateegiline ulatus on äh, väga ebapiisav ja tulemusi on raske hinnata. Äh, mõnikord on koostöö siiski veel väga ähmane, ei ole selgeid prioriteete, ei ole seatud eesmärke, mida tuleks saavutada. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia loob meile väga huvitava strateegilise raamistiku, millesse kõik Euroopa poliitikad saavad oma panuse anda. ma arvan, et see kaks tuhat kakskümmend strateegia Äh, on selline, mida hakatakse mõõtma just nimelt äh, sellega, kuidas seda saab regioonides kohandada. regionaalse koostöö ülesanne on panna regioonid äh, koostööd tegema paljudes kodanike elu mõjutavates valdkondades nagu digitaalsfäär, keskkond, transport samas, kui me eraldame liigselt vahendeid äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiale, siis see aeglustab teatud äh, liiki koostööd, mis regioonide seisukohalt on ikkagi vajalik. seega meil on vaja sellist kahetasandilist lähenemist, äh, et ka kohalikud tegijad oleksid kaasatud ja ma tahaksin öelda, et ka erinevat liiki äh, koostööde äh, küpsuse aste on erinev. Prantsusmaa ja Belgia on harjunud koostööd tegema, aga koostöö Euroopa Liidu uutel sisepiiridel on palju vähem arenenud ja ka regioon, regioonid ja riigid on väga erinevad. Apulia regioonis äh, Itaalias näiteks on koostöö teistsugune kui Silesias Poolas. ning meil on vaja finantsstiimuleid Äh, nendele, nende jaoks, äh, kes äh, tahavad siis Euroopa kakskümmend kakskümmend kriteeriumitele vastata samuti peame tegelema eelarve küsimusega. seitse koma viis miljardit eurot, mis on eraldatud sihtalale kolm kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnendani aastani, on väga oluline summa, aga see moodustab ainult kaks koma viis protsenti ühtekuuluvuspoliitikast. Äh, lisaks äh, peale kahesaja viiekümne ühele miljardile sihtalas üks, nii et, et seda, see rahasumma ei ole kuigi suur, ometigi sihtala kolm hõlmab kõiki Euroopa Liidu regioone ning äh, selle väljavaated kodanikke ühendada ja regioone ja riike ühendada on äh, tõesti märmis, märkimisväärne lisaväärtus kogu Euroopa jaoks, sellepärast et äh, sihtala kolm aitab luua just tihedamat liitu Euroopa kodanike vahel ning Rooma lepingust alates on Euroopa Liit just nimelt seda eesmärki üritanud saavutada. seega on oluline vastata küsimusele, millised peaksid olema sihtala kolm finantseesmärgid võrreldes ülejäänud sihtaladega. ma tean, et arutelud finantspaketi üle on käimas ja me peame veel täpsed summad paika panema, aga sellele vaatamata on võimalik kaaluda, on vaja kaaluda eelarvet sihtala kolm jaoks äh, me härra Barroso oma äh, eelarve läbivaatamise käigus ja Sure komisjon siin parlamendis üritavad leida, kas, kust on võimalik saavutada Euroopa lisandväärtust, äh, kuidas me saaksime saavutada seda, et Euroopa tasandil tehtavad kulutused sa-, aitavad saavutada rohkem kui äh, kohalikul tasandil tehtud kulutatud. regionaalkoostöö on üks suure lisandväärtusega Euroopa poliitika see on äh, kõige odavam viis, äh, kuidas äh, säilitada Euroopa integratsioon. me peame ka juba paremini kasutama neid olemasolevaid rahalisi vahendeid, meil on vaja paremat sünergiat sihtalade üks ja kaks vahel ning sihtala kolm vahel. see sünergia oleks saavutatav, kui me viime ellu mitmeregioonilisi operatiivprogramme, mis vastavad siis ühistele eesmärkidele Äh, sellised programmid meil juba on Prantsusmaal ning me peame äh, ka Euroopa Regionaalarengu Fondi teatud äh, määrustele tähelepanu pöörama ning meil on vaja edendada paremat koostööd või kooskõlastamist regionaalkoostöö eesmärkide vahel ja näiteks selliste vahendite vahel nagu Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument või ühinemiseelne abi me peame, see sihtala kolm hõlmab siis kolme valdkonda, siis piiriülene koostöö, mm, mis saab seitsekümmend kolm protsenti, siis äh, transnatsionaalse koostöö ja regionaalide vaheline koostöö, millele läheb neli protsenti. kas me peaksime sama struktuuri säilitama? see on siis äh, ülevaade piiriülesest koostööst. ma arvan, et me peaksime tegema vahet erinevat liiki koostöövormide vahel ja võib-olla oma struktuure ka vastavalt kohandama. kui toimuvad mingid arengud, äh, siis äh, arengud loomulikult on vajalikud, aga täielik muutmine teeks olematuks juba seni saavutatud. me peame lihtsalt parandama koordineerimist ja juhtimist nüüd siis näide transnatsionaalsest koostööst. parem äh, koostöö makroregionaalsete strateegiate vahel on üks äh, valdkond, millega tuleks tegeleda, samas me peame siiski silmas pidama seda, et makroregioonide äh, mõte on siiski endiselt, rajaneb endiselt siiski ühiste projektide koordineerimisele Äh, meil on vaja integreeritud äh, mitme sektori põhist lähenemist, ühtseid strateegilisi tegevusi ja kui me loodume, loobume sellest saja viiekümne kilomeetri äh, kriteeriumist, mille järgi me määratleme regioone, mis on, mis käivad piiriülese koostöö alla ma pean siin silmas ka mägipiirkondi, saari hõredalt asutatud alasid, see on endiselt oluline. Äh, parlamendi äh, korraldusel viidi läbi uurimus äh, ja selle uurimuse tulemused on just avaldatud. Urbakt kogemus ning kogemuste vahendamine, kohalike tegijate kaasamine on väga oluline raamistik tuleviku äh, jaoks ja aitab äh, sellist liiki programme kujundada. sihtala kolm on äh, saanud kasu uuest õiguslikust just vahendist, äh, mis on loodud selleks, et sellist koostööd hõlbustada, nimelt Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused ja siin on üks näide siis sellisest regionaalsest koostööst minu kodus, kodumaal see võimaldab siis äh, kohalikel ja regionaalsetel organitel kokku tulla, luua äh, sellise juriidiline organ, et saaks ühiselt projekte ellu rakendada. Äh, see, selline lähenemine võimaldab siis õiguskindlust. loomulikult on palju küsimusi, mis kaasnevad rakendusega Äh, mõned regionaalsed rühmitused on selliste probleemidega kokku puutunud ja küsimus on selles, kas õigusakte tuleks selgemaks muuta ja läbi vaadata ja äh, kuidas hoolitseda selle eest, et, et sellised regionaalsed rühmitused Euroopa Liidu raha äh, tõhusalt kasutaksid. pärast kolmeaastasi kogemusi on Äh, regioonide esindajad saatnud ettepanekuid näiteks regionaalsete äh, territoriaalsete rühmituste kasutamise kohta, samuti Interregi programmi kohta ning kontaktide kohta siis äh, komisjoni ja territoriaalsete rühmituste vahel ja lõpuks räägiksin ka rakendamisega kaasnevatest keerukatest probleemidest kuidas me saaksime seda protsessi lihtsustada ja parandada, nii et me projektide algatajaid lihtsalt eemale ei peleta. me peaksime eraldama vahendeid programmidele ja mitte liikmesriikidele, see aitaks väljendada sellist suhtumist, et ah, ma tahan oma raha tagasi, mida tihtipeale kohtab kus siis kõik saavad lihtsalt teatud summa, mida nad võivad autonoomselt oma regioonis kulutada Äh, siis abielu, abi, abikõlbulikkuse kriteeriumite arv on äh, viimasel ajal ka kasvanud, mis muudab selle protsessi jällegi keerukamaks. ja võib-olla peaksime kaaluma mingit kindlasummalist lähenemist teatud projektidele. ja lõpetuseks veel üks oluline asi minu arvates on äh, regionaalse koostöö teostatavus. Eurobaromeetri arvamuse küsimused on üsna murettekitavad, kaheksakümmend protsenti kodanikest pole iial midagi kuulnud regionaalsest koostööst. nii et, et see poliitika ei ole eriti nähtav ja seega tuleks sellist poliitikat muuta palju nähtavamaks kõigil tasanditel nii siin institutsioonides kui ka kohalikes omavalitsustes, nii et, et kodanikud seda rohkem märkaksid. ning nüüd äh, jään huviga ootama teie kommentaare ja seisukohti, mis puudutab siis sihtala kolm tulevikku. aitäh! Merci, monsieur le president ja herzlichen Dank. suur tänu, proua Sanchez-Schmidt. Te olete väga kompetentne ja häälekas eestkõneleja territoriaalseks, piiriüleseks, riikidevaheliseks ja piirkondadevaheliseks koostööks. ja aga kohe kindlasti tuleb meil veel teatud Äh, suundi läbi arutada. kõigepealt on sõna saanud kolleeg Uri. palun. jah, ma tänan, kallid kolleegid. kõigepealt ma tänan Mari Sanchez-Schmidti hästi kvaliteetse töö eest ja sihtala kolm ja selle tuleviku tutvustamise eest. ma räägiksin Ähm, paar sõna Erasmusest. minu jaoks on tegemist projektiga, mis on äärmiselt tähtis. tähtis on ühtekuuluvuspoliitika äh, nähtavust piirkondades tõsta kodanike jaoks, tähtis on vahetada kokku kogemusi ja tähtis on ka, et kohapealt valitud ametnikud saaksid omavahel kogemusi vahetada ja äh, suhelda. ja Erasmus on selleks väga hea instrument Äh, ma tegin ettepaneku, et meil võiks olla üks pilootprojekt selle kohta, sest meil on ette nähtud eraldis kaks miljonit eurot selleks, et käivitada täiendav projekt pilootprojektina. ja mina tegin ettepaneku selle kohta asjaosalistele ja komisjonile, et me peaksime töötama sellise pro-, pilootprojekti kallal nüüd, mis puudutab piiriülest riikidevahelist koostööd, siis ma oleksin siin väga huvitatud sellest, et teha eh, teiega koostööd selles vallas ja siis näeb, kuidas meil õnnestub Erasmust valita, valitud ametnikele käivitada koha peal. ja viimane asi, eh, selle lähenemisviisi eh, aspekt, mis puudutab kodanikke. nüüd sellised territoriaalsed rühmitused on endiselt väga Äh, formaalsed ega kaasa korralikult äh, kodanikke. Äh, üldiselt ei teata nendest rühmitistest suurt midagi Euroopas, nii et tuleks hea seista selle eest, et need struktuurid mis saaksid ka oma panuse anda erinevate programmide elluviimisele kolmanda sihtala raames oma osa etendaksid ja siis ka kodanikud näevad paremini, kuidas Euroopa Liit tegutseb ka koha peal ning lööb töökohti, aitab äriühinguid, loob struktuure, mis kõik aitavad kaasa piirkonna arengule. jah, suur tänu, proua Oni ja nüüd saab sõna kolleeg Kadek. Merci, monsieur le president. Moi, je profite de la présentation de ma tänan, ma tahaksin öelda, et meil on ka huvi makroregionaalsete strateegiate vastu, kõigepealt ma tahan tänada raportööri töödokumendi eest ja minu arvates tõstatab see e, koordineerimisküsimuse Sistala kolm ja makroregioonide tegevuse koordineerimise vahel igatahes see sihtala kolm on väga hea raamistik, makropiirkonnad on funktsionaalsete piirkondade defineeritud, neil on eesmärgid, eh, mis peavad arendama ühiseid arendusprojekte eh, ning tuginema ühistele joontele. näiteks eh, Läänemere regioon ja ka Doona bassein, Valgala on näited sellistest makropiirkondadest makropiirkonnad loovad raamistiku paindlikuks koostööks ning ei pane mingeid liigseid kulutusi, ei suru peale piirkondadele. samas ei nõua nad ka uute õigusaktide vastuvõtmist. sellised makropiirkonnad on väga paindlikud instrumendid. nüüd küsimus on selles, kas meil peaks olema eraldi eelarverida, mis oleks pidev ja peaks silmas just makropiirkondi. kas meil oleks vaja need äh, sihtalad, eesmärgid kõik omavahel ühendada? tähtis on ju, et meil oleks kooskõla tegevuspoliitikate vahel, mida me arendame Euroopa Liidu, liikmesriigi ja piirkonna tasandil. tähtis on, et Euroopa Liidu aspekt lisaks väärtust ning kõik osapoolte vahel on vaja koostööd suurendada, samas koordineerimine peaks toimuma Euroopa Liidu tasandil. Euroopa piirkondliku koostöörühmitus, eh, millele siin viidati, on eh, hea juhtimisinstrument ning seda on hea kohaldada ka makropiirkondadel, tal on väga hea õiguslik raamistik, mis on kasulik koostööle tähtis on samas tagada, et piirkondade arengu eesmärgid oleksid omavahel kooskõlas. suur tänu, kolleeg Kadek ja nüüd saab sõna kolleeg Kelly um,. Like to... minagi tahaksin kiita proua Sanchez-Schmidti ettekande eest. ta on võimas, tubli ma arvan, et mõned asjad, mis te ütlesite, eh, annavad meile head mõtteainet ja ma usun, et me tõesti arutame neid edasi. Te rääkisite ainult kaks ja pool protsenti ühtekuluvusfondidest läheb eh, kolmanda sihtala eesmärkide täitmiseks ning rääkisite sellest, eh, et on vaja kolme sihtala vahelisi mm, ülesandeid koordineerida ja analüüsida ning tähtis on ka vastavad otsused siis langetada tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele tähtsale asjale, nimelt raportöör rääkis sellest, et projektide alusel eraldada rahalisi vahendeid selleks, et hoida ära igasugused sisekonkureerimine ja kaklemine ning taotleda niimoodi harmoneeritud lähenemisviisi. ma arvan, et see tõesti väärib meie tähelepanu, lausa nõuab seda nii et peaksime seda arutama ja ka otsuse langetama. niimoodi meil on võimalik igasuguse kulutuse puhul lisandväärtus tagada. mitte lihtsalt sihtalale kolm eraldada vahendeid, vaid ka teisi sihtalasid silmas pidada, nii et hea meelega ootan meie tulevasi arutelusid ja otsuseid nende heade ettepanekute kohta. väga tubli töö oli. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Ferhain. suur tänu härra esimees. kõigepealt äh, tuleks mulle öelda, et ma, mina olen pärit äh, võib-olla Euroopa Liidu kõige vanemast Euregiost ehk siis Aachen, Maastricht, äh, Rain. tegemist on siis riikide kolmnurgaga Saksamaa, Belgia ja Holland. ja minu arvates on väga ohtlik see, mida ütles kolleeg Kadek, äh, nimelt et äh, laiendamine, keskendumine just suurematele makroregioonidele, sest ma tahaksin viidata just nendele probleemidele, raskustele, äh, erakorralistele väljakutsetele piiriregioonides. jah, kuigi me oleme lõimumistööga väga kaugele jõudnud, on ikka veel sealsetes regioonides probleeme ja nende regioonide jaoks on väga tähtis, et kasutada on Interreg vahendeid piirid ei ole paberil küll enam kirjas, kuid väga paljudes väikestes küsimustes on nad veel olemas, kui tuleb näiteks teisel pool piiri tööl käia. ja neid probleeme ei ole ikka veel lahendatud. ja meil on vaja häid, tugevaid, mõistlikke vahendeid. jah makroruumid on osa territoriaalsest koostööst ja neile tuleb tähelepanu pöörata, nad on selle ära teeninud, aga see ei tohi toimuda piiriülese koostöö najal ja nende probleemide eitamisega, nii et sellele tuleks tähelepanu pöörata. suur tänu, kolleeg Verhainen, tundub, või ma vähemalt loodan, et me ei ole siin uut konflikti leidmas. siiamaani on võtnud sõna ainult Rahvapartei esindajad, seepärast on mul hea meel nüüd anda sõna kolleeg Vlasakile. suur tänu, härra esimees ja tere hommikust, daamid ja härrad! tahaksin tänada raportööri tema töö ja ettekande eest. oma ettekandes viitas ta väga paljudele huvitavatele aspektidele, millele ka mina tahaksin keskenduda. esiteks teadvustamistöö, transport, koostöö ja inimestele anda ka informatsiooni selle kohta, kuidas saada toetusi. ma olen väga eh, kohalike eh, inimestele Erasmuse programmi sisseviimise poolt. see on midagi, mida meie oma koduriigis oleme juba pikka aega mõelnud. teiseks, kohalike omavalitsuste esindajad, regioonide esindajad, riiklikul tasandil poliitikute ja Euroopa poliitikute omavaheline koostöö. meil on vaja teada, kuidas otsuseid vastu võetakse ja me peaksime olema võimelised äh, regionaalsel, riiklikul ja ka Euroopa tasandil prioriteete võrdlema ja see on väga tähtis ka kohaliku tasandi jaoks, aitäh! jah, suur tänu, suur tänu selle mõtte eest, härra Alfonsi on soovinud sõna. jah, suur tänu ka meie fraktsiooni huvitab see raport väga. piirid ja piiriülene koostöö on kohe kindlasti see valdkond, kus meil tuleb Euroopa Liidus väga palju tulemusi ette näidata. ja näiteks Kataloonia põhjaosa ja Kataloonia lõunaosa on heaks näiteks selle kohta, kuidas investeeringuid jagatakse. kohe kindlasti on ka teisi sarnaseid või vastupidiseid näiteid, näiteks Baskimaal on pealelt siis suur lennuväli ja paar kilomeetrit edasi on juba järgmine lennuväli, nii et ma arvan, et me peaksime Euroopas vaatama äh, kus on piirid ja kus meil oleks võimalik äh, raha säästa ja tulemuslikum olla. see on väga suureks väljakutseks ja seepärast on ka väga tähtis selle küsimusega tegeleda. ka sellepärast, et äh, liikmesriigid äh, ise ei tunne võib-olla kohe vajadust koostööd teha ja seepärast peaksime meie näitama Euroopa tasandil, kus peituvad võimalused ja ma arvan, et me peaksime selle küsimusega edasi tegelema. mis puudutab nüüd konkreetseid ettepanekuid, siis mina arvan, et tuleks natukene järele mõelda nende küsimuste üle, vaadata, millised võimalused meil kasutada on, makroregioonid, euroregioonid ja nii edasi. ja mida nende all mõista. tegemist on ju suurte programmidega, nii et nendega tuleb veel tõsiselt tegeleda, tuleks ka küsida endalt, millised vahendid on tõhusad, kuidas oleks võimalik institutsioonide vahelist koostööd tagada või kas on vaja näiteks äh, rahvusvahelisi programme, haiglaprogramme, looduskaitseprogramme ja nii edasi. nii et äh, ma leian, et äh, tegemist on hea raportiga, aga me peame nende küsimustega veel tegelema ja me teeme ka vastavad muudatusettepanekud, suur tänu! jah, suur tänu, härra Alfonsi. Äh, teie olete variraportöör Roheliste nimel ja nüüd härra Mattula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe colega Sanchez-Schmidt pentru uh, această... Aitäh! Ka mina tahaksin tänada proua Sanchez-Schmidti tema seisukohtade eest ja selle väga huvitava teema eest, mille ta on tõstatanud samuti tahaksin äh, mainida mõnda aspekti, mis puudutavad Ida-Euroopat. mina olen pärit regioonist, mis asub äh, Ungari ja Rumeenia piiril, aga ma arvan, et see, mis mul öelda on, puudutab ka teisi piiriüleseid regioone Äh, mina olen üks nendest, kes puudu, äh, pooldab Erasmus programmi kohalike ametnike jaoks. Äh, mikspärast? sellepärast, et Ida-Euroopas viimase kahekümne aasta jooksul oleme me tõesti teinud imesid, ärgem unustagem seda, et kakskümmend aastat tagasi oli paigas veel raudne eesriie. me ei ole mitte üksnes vabanenud raudsest eesriidest, vaid oleme läbi viinud ka väga suuri muutusi ja seega ma arvan, et kohalikud projektid, piiriülene koostöö on tihtipeale jäänud äh, peale võrreldes äh, rahvuslike õigusaktidega, mis on kogu aeg äh, nii-öelda maha jäänud asjade arengust. piiriülese koostöö projektidele minevad summad eelarvest suurenevad aga enamus algatusi on siiski kohalikud algatused, nii palju kui mina tean. minu regioonis näiteks on kohalik projekt äh, erine-, erinevate riikide kohalike omavalitsuste vahel, äh, mis käsitleb joogivee jaotamist. see joogivesi võib siis tulla äh, ühest riigist ja sellega varustatakse regioone teises riigis. ja sama puudutab ka tööliste liikuvust piiriülestes regioonides. Äh, selline liikuvus on äh, väga palju kasvanud, viisteist aastat tagasi ei osanud keegi seda isegi ette aimata. ma tean, et äh, kuigi on eelarveridasid raske muuta, toetan ma seda mõtet, et meil on vaja rohkem raha, sellepärast et et need vahendid, mis on eraldatud, on praegu väga väikesed, kui arvestada sihtala kolm kõiki väljakutseid ja eesmärke. jah, suur tänu selle mõtte eest ja nüüd härra Siimon. mina tahaksin äh, korrata proua Verhaineni sõnu, kui me otsustame makroregioonide kasuks nagu Läänemeri ja Mustmeri ja Donau, mis on ka osa ja minu koduriik oleks ka äh, osa nendest programmidest, kuid me ei tohi teatud regioone prioriteetideks muuta. meil on võimalus nii Läänemere kui ka Donau äärseid piirkondi teisest sihtalast finantseerida. kui nende regioonide vahel toimub koostööd, korraldatakse konverentse, administratiivset tööd koordineeritakse, siis on see kõik väga tore ja seda peaksime tervitama aga me peaksime hoolitsema selle eest, et need regioonid siis äh, taotleksid toetust sihtala kolm kaudu, kuid neid regioone ei tohiks teiste regioonide ees välja tuua. ma ei saa aru, miks me peaksime rahvusvaheliselt või ka Euroopa tasandil need piirkonnad välja tooma, miks peaksid need Donau ja Läänemere piirkonnad siis teistest paremad olema, selle, seda ma ei mõista. Wortmeldung, herzlichen Dank. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? siis ma annaksin komisjoni esindajale sõna, kas on keegi, kes tahab sõna saada selles küsimuses? ei? siis tahaksin veel kord sõna anda Rahvapartei koordinaatorile, enne kui lõppsõnaks saab sõna raportöör. mul on üks väikene märkus, mis minu arvates on väga tähtis. ma lugesin seda raportit äh, suure huviga ja kui on meil võimalik lisandväärtust äh, üldse kuskil luua, siis just äh, piiriülese koostöö kaudu ja piirkondadevahelise koostöö kaudu, sest kodanikud mõlemal pool piiri saavad sellisest koostööst ainult võita. selline koostöö on tõesti tähtis, aga tahaksin siiski minna veel sammukese kaugemale ja esitada järgmise mõtte. koostöö välispiiridel ehk siis äh, riikidega, mis kuuluvad naabruspoliitikasse. meil oli suuline küsimus täiskogul ka selle kohta ja me saime vastuse, et selle aasta lõpuks, järgmise aasta alguseks esitatakse meile eh, hinnang edusammude kohta naabruspoliitikas. on veel suured eh, küsimärgid eh, menetluse osas ja kui seda nüüd võrrelda meie finantskoormusega, siis on selge, et sellistest programmidest saame me ainult võita. siis koostöö Euroopa siseselt. ka seda võiks laiendada. selleks, et need regioonid, mis ei ole päris äh, Äh, välispiiril saaksid ka osaleda, ehk et sisse võiks tuua sellise niinimetatud globaalse dimensiooni. võib-olla peaksime osa eelarvest ka reserveerima koostöö jaoks äh, just äh, sihtala kolm raames ja me peaksime seda territoriaalset aspekti vaatama üleilmselt. paar päeva tagasi käisin Hiinas ja nägin, et sealseks suureks probleemiks on see, et teatud piirkondades ähm, heaolu kasvab, teistes aga üldse mitte, neil ei ole kuidagi võimalik seda heaolu ühest piirkonnast teise viia, siirduda. suur tänu ja nüüd lõpetuseks veel sõna proua raportöör Sanse Schmidt. <clears throat> Suis... Euh, suur aitäh, esimees, ma pean ütlema, et ma olen üsna rahul äh, ja õnnelik selle üle, et vaatamata päritolule erinevate fraktsioonide esindajad on nõus sellega, et territoriaalne koostöö annab lisandväärtust. minu arvates on see väga hea ning see on loomulikult üks asi, mida me just selle raporti läbi üritame kaitsta me tahame näidata, et territoriaalse koostöö poliitika on viis, kuidas saab Euroopa Liitu inimestele käegakatsutavamaks muuta. vastaksin ühele küsimusele, mille esitas härra Alfonsi. kui vaadata territoriaalsele koostööle, siis meil ei tule siin valida konkreetsete programmide või vahendite või suurte programmide vahel. ma arvan, et meil äh, tekib tasakaalustatud segu kõigist nendest. Äh, sest me teame ju, et regioonid on väga erinevad, tavad on väga erinevad ning kui vaadata regioonide geograafilisele koostisele, siis see on samuti väga erinev. ja me peame hoolitsema selle eest, et kõik vahendid, mis meil on, selle eripäraga ka arvestavad Äh, Erasmus programm kohalike ametnike ja ametnike jaoks on midagi väga olulist ja seda me peame ka raportis äh, rõhutama. ainult läbi parimate kogemuste vahetamise saame me liikmesriikidel, kodanikel ja kohalike omavalitsuse ametnikel äh, võimaldada paremat tutvumist selle poliitikaga ma arvestasin ka proua Akoni seisukohaga, et võib-olla meil peaks olema mõned pilootprojektid ma arvan, et meil tuleb äh, seda komisjonilt nõuda, nii et, et see idee tõesti jääks. eelarve osas äh, loomulikult äh, majandus- ja rahandusolukord ei ole väga soodne, aga me peame üritama saavutada vähemalt seda, et see eelarve, mis meil on, jääks samaks või tõuseks pisut meil on vaja saavutada erinevaid eesmärke, lähenemise eesmärke näiteks ja äh, ma äh, olen ka aru saanud erinevatest sõnavõttudest, et äh, see makroregioonide mõiste on väga oluline ja me peame selles küsimuses asuma seisukohale äh, minu arvates võiks siin piirduda selliste individuaalsete algatustega ja ei ole vaja sellist üldist lähenemist. regioonid peaksid ise otsustama, kas nad tahavad osa, osaks suuremast makroregioonist. mõningatel juhtudel võidakse seda pidada vajalikuks aga ma ei usu, et see on midagi sellist, mida võiks siis äh, kõigile regioonidele lihtsalt peale suruda. Need on lihtsalt seisukohad, mis mulle tänasest arutelust meelde jäid, ma tahaksin neile oma raportis tähelepanu juhtida, aga ma oleksin väga tänulik, kui te saadaksite ka ettepanekud äh, kirjalikult ja ma oleksin väga tänulik igasuguste panuste eest, aitäh! okei okay,, thank you very much, mis suur aitäh, proua Sanchez-Schmidt! Äh, niisiis oleme selle arutelu lõpetanud ja viie kuni kümne minuti pärast alustame siis hääletust, aitäh! kallid kolleegid, me hakkame nüüd mõne hetke pärast hääletama, aga ma kasutan selle ühe minuti ära selleks, et informeerida teid nendest otsustest, mis langetati eile meie koordinaatorite kohtumisel. ja see puudutab raportite ja arvamuste jagamist. arvamust, mis puudutab määruse eelnõu parlamendilt ja nõukogult kus kehtestatakse põllumajandusmeetmed kõige äärmistele piirkondadele. kuuele läks see raport. nüüd arvamus määruse kohta, mis puudutab regionaalarengu toetamist Euroopa eh, põllumajanduse arendamise regionaalfondist, läheb Rahvaparteile, siis järgmine samuti läheb Rahvaparteile, nüüd Solidaarsusfondi mobiliseerimine eh, Portugali, Madeira ja Prantsusmaa äh, jaoks. Äh, see, siin me otsustasime, et esimees saadab välja kirja, kus ta ütleb, milline on meie arvamus ja need, kes on huvitatud sellest, et vastata minu kirjale, palun ma saata siis mulle vastus võimalikult kiiresti. nüüd innovatsiooniliit otsustati, et esimees koostab arvamuse ja nüüd mitteõiguslikud, õigusloomelised raportid, mis puudutavad eh, tulevasi poliitikaid, siin otsustati, et Rahvapartei teeb omaalgatusliku raporti, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ning vii-, see tugineb viiendale ühtekuuluvusraportile, see arvamus ning rohelised teevad ettepaneku omaalgatuslikuks raportiks ja ütlevad teema kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. ja sekretäriaat siis informeerib koordinaatoreid kiiresti kõikidest järgmistest Euroopa Komisjoni teatistest ja niipea, kui me kuuleme ka määruse eelnõu kohta, eelnõude kohta, mis puudutab järgmist õigusloomelist paketti, siis sekretäriaat saadab selle informatsiooni juba edasi kõikidele koordinaatoritele. ja otsustasime ka, et fraktsioonid peaksid nüüd mõtlema selle peale, millised uuringud tuleks läbi viia aastal äh, kaks tuhat üksteist ja tähtis on kõigile ka see, et me saaksime ära kasutada raamlepingu, mis meil on uurimisasutustega et väikeseid arvamusi, uuringuid eh, tellida, mida meie töös vaja on. ning me leppisime kokku ka, et lükkame edasi. vabandust, et ei, et me koos toome, viime kokku ko,, korraldame viienda ühtekuuluvusraporti osas äh, kohtumise üheksandal novembril see ühtekuulusraport komisjonis kiidetakse heaks ja väga hea siis kohe võimalikult peatselt kutsuda siia Euroopa Komisjoni esindaja, kes tutvustab seda teksti, aga kuupäeva on väga raske praegu leida selleks ürituseks. see on pigem siis äh, õige peatselt toimub novembrikuus äh, erakorraline kohtumine ning me otsustasime edasi lükata üheksanda punkti hääletamise, mis meil päevakorras on, selle hääletamise üheksanda punkti osas tänases päevakorras lükkame erakorralisse kohtumisse ning koordinaatorid leppisid kokku eh, eh, tuginedes töörühma tööle, kes tegeleb ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga, et nemad koostavad seisukohta, kajastavad dokumendi ja et siis juba Brüsselis toimuval ühtekuuluvusfoorumil kahekümne esimesel jaanuaril kuni esimesel veebruaril esimees siis tutvustab seda seisukohta. sellised olid mm, koordinaatoride otsused, ma loodan, et te saate nad heaks kiita. ja nüüd ma arvan, me võime hääletama asuda. kallid kolleegid, täna on raske hääletamine, ma tahaksin teiega kõigepealt üle kontrollida, kuidas töötavad teie hääletuskaardid. palun pange hääletuskaardid masinasse, et me saaksime üle kontrollida. teeme proovihääletuse, hääletus algas, palun hääletage. kas me saame hääletuse lõpetada, hääletus lõppes, kas kõik on rahul tulemusega? kõik on rahul, nii et me võime nüüd hääletamisega päris algust teha. kõigepealt Petru Konstantin Luhani raport üle hääletamine, see käsitles tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamist Euroopa Liidus. kas see on ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus, küsimärk. nii, selline oli pealkiri. hakkame hääletama. meil on viisteist kompromissettepanekut, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, see tuleb üle kontrollida, vabandust väga, aga kolmkümmend üks hääletame. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend viis olid vastu, kaheksateist poolt. nüüd kolmkümmend neli, muudatusega kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus muudatusettepanek langeb ära. kompromiss üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Patsooni, palun. Presidente, mi scusi, sul eh, collegamento dell'emendamento 46 eh, al see puudutab neljakümne kuuendat muudatusettepanekut, ma ühendan selle kompromissiga neli ja seitse. Ehm, mul ei ole tegelikult selle üle eriti rõõmus, sest siin on erinevus. ma tahaksin teada, miks talitused ütlesid, et see kukub ära, see muudatusettepanek pärast seda, kui kompromissid neli ja seitse on vastu võetud. Krista is looking at we will just, just give a second, colleague, colleagues. Okay. Can we vote? Se posso, Presidente, l'emendamento in questione, l'emendamento 40. see muudatusettepanek, millest ma räägin, on nelikümmend kuus ja puudutab resolutsiooni, mille võttis vastu Euroopa Parlament aastal kaks tuhat viis. ja seal on viited sellele olid esialgsetes põhjenduspunktides sees ja nüüd ma üritan äh, siia sisse võtta mõtet, et me kasutaksime teistsugust maksustamist üleminekuperioodidel mõnedes piirkondades, mis on enam-vähem soodsates tingimustes ja see ei ole kuidagi vastuolus äh, kompromissi sisuga seal räägitakse investeeringutest teadus- ja arendustegevusse. eesmärk jääb samaks, aga samas me paneksime sinna kirja ka siis võimaluse kasutada maksundust ja mitte niivõrd sissemakseid uh, sekretäriaat ütleb, et ei ole mingit probleemi selle üle hääletada, kui koordinaatoritel midagi selle vastu ei ole, siis hääletame eraldi muudatusettepanekut nelikümmend kuus, paneme hääletusele on minu ettepanek. nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd kompromiss üheksa, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. viiskümmend kaks, kes poolt? vastu? erapooletud vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt. härra Luhan, palun Aș vrea să fac o referire la amendamentul 59 și anume acesta se referă la uh, alocarea de mijloace financiare pentru... jah, suur aitäh! see puudutab vahendite eraldamist e, tulevaseks programmeerimisperioodiks. tegemist on konkreetse ettepanekuga ning meil on vaja kokkulepet Euroopa Komisjoni, e, liikmesriikide valitsuste ja regioonide vahel. ja Äh, see tähendaks seda, et regioonid ei kannataks, kui valitsus muutub ning meil on äh, regulaarsem menetlus äh, kõigis liikmesriikides. me teame, et nii et, et ma arvan, et me peaksime hääletama selle muudatusettepaneku vastu, et me saaksime esialgsel kujul artikli säilitada. nii et, et meil oleks kokkulepe regioonide, valitsuste ja komisjoni vahel kutsuksin kolleegi vastu hääletama. Luhan has made a comment with ma tänan, härra Luhanilt tuli kommentaar, mis puudutas viiekümne üheksandat muudatusettepanekut ja ma sain aru, et see ei olnud äh, taotlus fraktsioonilt, vaid see oli kolleegide arvamus. nii et viiskümmend üheksa muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? ja nüüd ma pean üle kontrollima, nii et me kontrollime üle viiekümne üheksanda muudatusettepaneku hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaks kaheksateistkümne vastu. nüüd kuuekümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kuuskümmend kolm, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli võeti tagasi, nii et nüüd kuuskümmend viis, kes poolt? vastu. erapooletud. ma arvan, et see tuleb meil üle kontrollida. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, palun hääletage, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend neli kaheksateistkümne vastu. kompromiss kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on järgmine lehekülg, kompromiss viisteist kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks on järgmine osade kaupa hääletamine. kõigepealt esimene osa kaheksakümne esimest, kes on poolt vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu arvates. kaheksakümmend kaks, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks, kes poolt? vabandust, langeb ära. üheksakümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kes poolt? vastu? kontrollime üle üheksakümne kaheksanda. mõnikord te tõstate eh, küsim-, käe alla siis, kui olete küll poolt, aga vastu hääletamine käib. kontrollime üle. hääletus lõppes. nelikümmend üks nelja vastu ma no tõesti ei teadnud, kas Lambert oli poolt või vastu. sada üks on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 nüüd üheteistkümnes muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, ma ei tea. kontrollime üle kaheteistkümnenda. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kuus olid vastu kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame raporti projekti elektrooniliselt, kallid kolleegid, hääletus algas. kes on poolt, kes vastu, näidake hääletus lõppes. nelikümmend poolt, viis vastu, üks jäi erapooletuks, vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. nüüd läheme edasi peaks, oleks pidanud üheksanda punkti juurde minema, aga koordinaatorid ei protesteerinud eile ja teie ka mitte täna siin, et me lükkame selle hääletuse edasi, nii et nüüd me hääletame kümnendat päevakorrapunkti. see on Jan Brežina ähm, äh, arvamus, mis puudutab konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antavat riigiabi. proua esimees, kui me eile hääletusnimekirju ette valmistasime, siis me ei, meile tundus, et võib-olla muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend tuleks ümber pöörata. ehk et kõigepealt tuleks hääletada muudatusettepaneku number nelikümmend üle, siis vabandust, mul pole teid võimalik kuulda, ütleb proua esimees. ma leian, et me peaksime muudatusettepanekute kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend hääletuse üle järjekorra muutma, peaksime alustama neljakümnega, siis kolmkümmend üheksa ja kolmkümmend kaheksa. kas see on juba paika pandud? jah, siis see on ainult meie nimekirjas viga. vabandust, ütleb proua Keel, Kreel. Uh, kallid kolleegid, hakkame hääletama. muudatusettepanek kakskümmend üks on tagasi võetud kõigepealt, jah. nii et kolmkümmend kaks on esimene, kes on poolt? me räägime praegu kakskümmend üks on tagasi võetud, vabandust ma ütlesin kohe seda. nii et me alustame kolmekümne teisest muudatusettepanekust. kes on poolt? vastu? minu arvates tagasi lükatud, kui te tahate üle kontrollida, võime seda teha. ei taha. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? sama proportsioon tagasi lükatud. kaheksateist poolt vastu, selgelt vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, poolt, vastu. kallid kolleegid, ma olen segaduses. minu arvates te ei näita käega selgelt, mida te arvate. kolmkümmend viis, kontrollime üle. kontrollime elektrooniliselt üle kolmekümne viienda hääletus algas, hääletus lõppes, selgelt vastu võetud. esimene kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa langeb ära, kolmkümmend üheksa ka. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kallid kolleegid palun tõstke kätt korralikult. ma näen küll koordinaatoreid, mida nemad hääletavad ja ma eeldan, et te olete sama meelt, aga palun kõik hääletagu, mitte ainult koordinaatorid. nüüd nelikümmend kolm, kes on poolt? sama lugu. nii et me ei hääleta neljakümmet kolme, olgu nii, nelikümmend neli langeb ära nii, määratame nüüd kahekümnendat. leidsite? kompromiss üks võeti ju vastu. nii et me peame hääletama kahekümnendat. kahekümnenda üle hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle neljakümne kuuenda. hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend viis vastu, seitseteist poolt, seega lükati tagasi. nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, põhjenduspunkt üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes poolt, vastu, kontrollime üle teise muudatusettepaneku põhjenduspunkt üks A hääletus kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastusega võeti vastu. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmanda muudatusettepaneku. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt ja kakskümmend vastu, vastu võetud nüüd neli, muudatusepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? jälle väga tasavägine, kontrollime üle, neljanda muudatusettepaneku hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud viies. muudatusettepanek viis kes poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, suuline muudatusettepanek Cortes Lastralt. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? ei ole. nii et kakskümmend neli muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kümme poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakskümmend viis poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kahekümne kuuenda. hääletus algas kakskümmend kuus. hääletus lõppes tagasi lükatud kahe häälega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 kontrollime viisteist. koordinaatorid, palun. hääletus lõppes, kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu. kakskümmend seitse, kes poolt, kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kuusteist. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. võib-olla ma eksin, aga kontrollime üle kolmekümne esimese. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend viis olid vastu, seega lükati tagasi. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. kallid kolleegid, lõpphääletus. hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend üheksa olid poolt. nii et see arvamuseelnõu on vastu võetud. Jan Brežinale õnnitlused. nüüd arvamuse projekt, mille koostas Lena Kolarska-Bobinska ja mis käsitleb energiatõhususe tegevuskava läbivaatamist. ja hääletamist alustame kompromissettepanekuga üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kümnenda. hääletus algas. kakskümmend viis olid vastu, seega lükati tagasi, seitseteist olid poolt. kompromiss kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu. peame üle kontrollima viieteistkümnenda. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kuus olid poolt ja viisteist vastu, seega vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, minu arvates vastu võetud. kas pole? kas keegi ütleb, kontrollime, kontrollime. kuueteistkümnenda muudatustepaneku ülehääletus algas hääletus lõppes selgelt vastu võetud, kakskümmend seitse kuueteistkümne vastu, nii et nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kaks hääletasid poolt ja keegi ei olnud vastu ja ei olnud ka era, kaks erapooletut vaid, nii et meie õnnitlused me lõpetasime hääletamisega. Teie, kes seda lahkuda, palun tehke seda vaikselt, sest me läheme kohe kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. Oldrich Vlasak, Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas. kallid kolleegid, dokument on ainult inglise keeles kättesaadav, nagu teile teada ja kõigepealt ma annangi sõna Oldrich Vlasakile lühikeseks tutvustuseks me ei langeta täna mingit otsust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 ma sooviksin lühidalt äh, tutvustada oma töödokumenti, mis puudutab Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevikku Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas. kõigepealt tahaksin öelda järgmist. mulle tundub, et äh, tegemist on äärmiselt olulise teemaga. seda teemat toetab ka Euroopa Komisjon, meil on väga palju andmeid, mis näitavad, et linnad on majandusarengu aluseks umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa SKT-st toodetakse just nimelt linnades. oma raportis tahaksin ma tugineda varasematele raportitele linnamõõtme kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. selle raporti koostas kahe tuhande üheksandal, see raport koostati kahe tuhande üheksandal aastal. sellest ajast saadik on aset leidnud mitmeid muutusi ja need muutused mõjutavad ka ühtekuuluvuspoliitikat. selleks, et me seda küsimust üldse arutada saaksime, peaksime me kõigepealt äh, terminid selgeks tegema. on väga palju eksperte, kes tegelikult ei kasuta õiget terminoloogiat. eriti kohalikul ja regionaalsel tasandil poliitikud tihtipeale väljendavad ennast ebakorrektselt seetõttu me peame kõigepealt defineerima olulisemad mõisted, näiteks mis on linnade tegevuskava ühtekuuluvuspoliitikas, mida see tähendab regionaalpoliitikas, mida Euroopa Komisjon selle all silmas peab ning kõik see oleks siis minu raporti sissejuhatavas osas. selles raportis peaksime me samuti mõtlema Äh, siis äh, nende uute tekstide üle, mis on kas juba olemas või mida valmistatakse ette, meil on näiteks äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, koostatakse ka viiendat ühtekuuluvusaruannet, mis on samuti väga oluline ja asjakohane seda teemat silmas pidades. ning seetõttu ma tahaksin, et minu raport oleks valmis selle aasta lõpuks, nii et kõik need uued tekstid leiaksid seal samuti kajastamist. Äh, nüüd, äh, kui kõnelda metodoloogiast, siis äh, ma arvan, et me peaksime kasutama ära erinevate tasandite inimeste panust. me peaksime analüüsima nende seisukohti ning see analüüsiprotsess juba algas meie minikuulamisel, mis meil siin komisjonis oli. minu jaoks oli see kuulamine väga kasulik koostöös erinevate Euroopa linnade ühendustega, nagu näiteks Eurocities ja Telecities, oleme me äh, plaaninud juba edasisi seminare, et äh, me saaksime rohkem teada, millised on kodanike vajadused, mida nad meilt ootavad ning äh, millised on need probleemid, mille lahendamisel nad meie, meilt abi vajaksid lõppkokkuvõttes äh, tahaksime siis arutada seda dokumenti kõigi sidusrühmadega, samuti sooviksime äh, arutada seda regioonide komiteega, sellepärast et selles kontekstis on tegemist kõige pädevama asutusega. samuti tahame asja arutada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, Regio peadirektoraadiga Euroopa Komisjonis ja samuti Euroopa Investeerimispangaga, kes on ka oluline äh, sidusrühm just nimelt rahandusküsimustes ma loodan ka, et koostöö variraportööridega on väga viljakas ja loomulikult ka teiste saadikutega, kes on sellest teemast huvitatud. nagu ma ütlesin, viies ühtekuuluvusraport peaks äh, ilmuma novembri lõpus ja siis algavad Euroopas ka uued arutelud. näiteks on käimas homsete linnade analüüsiprotsess, samuti äh, Toledos toimus kohtumine, kus me arutasime seda raportit ja seda poliitikat. minu arvates oleks väga hea, kui me äh, lülitaksime siia raportisse ka kahekümne teise, kahekümne kolmanda novembri Liežis toimuva ministrite kohtumise tulemused. nüüd äh, raporti struktuurist, nagu ma juba alguses ütlesin, see raport äh, koosneb sissejuhatusest, kus ma siin käsin, käsitlen termineid ja mõisteid, defineerin siis seda, mida me teatud terminitega mõtleme. oma töödokumendis, mis juba praegu on kättesaadav, sisaldab ka kõige olulisemad küsimused, millele me peaksime üritama leida vastuseid. kui teil on mingeid konkreetseid arvamusi, kui te arvate, et te saate oma panuse anda, siis palun võtke minuga ühendust. ma arvan, et sissejuhatuses peaksime me mõtlema sellele, kas meil on vaja mingit sekkumist Euroopa tasandil, sellepärast et igal pool tuleb ju teha sääste ja kas me üldse tahame Euroopa tasandit kaasata ja, ja kuidas see täpselt peaks toimuma? veel äh, edasi raportist, järgmine osa käsitleb siis kohalikke vajadusi. me viime läbi uurimuse, meil on koostatud ankeedid, me küsime kohalike organisatsioonide esindajatelt, näiteks Tšehhi linnade ja omavalitsuste liit on läbi viinud ähm, uurimuse linnade ja omavalitsuste vajaduste kohta äh, kuussada viiskümmend ankeeti saadeti üleüldse välja aga millised on siis Euroopa linnade vajadused ja prioriteedid ja millised nendest omavad Euroopa mõõdet, kuidas kõige paremini ära kasutada Euroopa ressursse, samas pidades lugu lähimuspõhimõttest, ka see on üks oluline teema. kolmas peatükk selles raportis äh, käsitleks siis mitmetasandilist juhtimist ja partnerlust. see on jällegi oluline valdkond kui me tahame selles valdkonnas edu saavutada, siis me peame arvestama kõigi tasandite vajadustega, sellepärast et kõik need tasandid on omavahel seotud. ja siis jällegi äh, tuleks vastus leida sellistele küsimustele, et kas meil on Äh, üldse ruumi uuteks algatusteks, äh, kas linnade ja omavalitsuste prioriteedid äh, leiavad austust ka kõrgematel tasanditel, ma tahaksin öelda regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil, kas neile on siiani piisavalt tähelepanu pööratud? veel üks küsimus oleks selline, et kas struktuurifondide detsentraliseerimine on kahjulik või ei kas sellega kaasnevad mingid ohud ja kui jaa, siis kuidas neid ohte vältida. Need, et need oleksid need küsimused, mida ma esitaksin kolmandas peatükis. järgmine peatükk äh, käsitleks siis äh, delegeerimist äh, praegu on see küll tehniliselt võimalik, aga ainult Hollandi linnad on seda võimalust kasutanud ning minikuulamisel me kuulsime, et seda äh, Äh, edasi delegeerimist on väga hästi kasutatud Amsterdamis, Rotterdamis ja teistes suurtes linnades. hollandlastel on selles valdkonnas tõesti olnud äh, suur edu. kas me peaksime seda edaspidi toetama, samuti tuleks selgelt välja öelda, milline peab olema vastutus Euroopa tasandil, riiklikul tasandil, regionaalsel tasandil ja loomulikult ka kohalikul tasandil eelviimane peatükk äh, käsitleb siis äh, Euroopa poliitikate koordineerimist. kas koordineerimine on piisav? võib-olla me peaksime asju veelgi parandama ning jällegi me võime tugineda mitmetele varasematele raportitele, mis on koostatud, äh, sealhulgas aga mm, progressor raport, millega te tõenäoliselt olete tuttav ja siis käsitleksin ka integreeritud strateegilist planeerimist, sest see on väga oluline sellele valdkondale, aga mitte kõik liikmesriigid ei ole mõistnud, milles see asi tegelikult seisneb. mida mõeldakse integreeritud lähenemise all planeerimise vallas? nii et, et jällegi me peaksime selle asja selgeks tegema, ma arvan. viimane peatükk käsitleb siis äh, finantsplaneerimist ja rahalisi vahendeid me peame arutama neid probleeme, mis on hästi teada. Te teate, et meil on suuri probleeme. Äh, et omavalitsustel on suuri probleeme rahastamisega. Nad peavad võtma projektide alguses laene ja sellest, see on üsna problemaatiline, nii et, et kuidas aidata inimesi, nii et, et neil oleks pidevalt kogu selle protsessi vältel olemas sularaha ma arvan, et me peaksime ka kogu selle protsessi lihtsustamist käsitlema, kuidas kontrollisüsteemi lihtsustada, kuidas andmete edastamist äh, lihtsustada, nii et, et ei hakataks üle kontrollima asju, mida on juba kontrollitud, sest praegu sellised asjad lihtsalt aeglustavad kogu protsessi. lõpetuseks tahaksin öelda, et on veel selliseid teisi instrumente, mida me ei ole piisavalt kasutanud, tegemist on rahastamisvahenditega, mis meil on olemas, me saame kasutada näiteks Euroopa Investeerimispanga investeeringuid ja jällegi ma tahaksin teada, mida teie arvate, kuidas me kõige paremini seda rahastamisallikat kogu protsessis saaksime ära kasutada, nii et, et daamid ja härrad, need on siis mõned ähm, Äh, seisukohad, mis loodetavasti äh, arendavad ja edendavad edasist mõttevahetust ja äh, kui te olete sellest teemast huvitatud, siis ma oleksin väga tänulik, kui te saadaksite mulle ka oma seisukohad. ja ma arvan, et need, kes on huvitatud, me peaksime võib-olla ka kunagi kokku tulema ja arutama äh, see, et see raport tõesti annaks äh, tõelise panuse ja aitaks kohalikel omavalitsustel oma probleeme lahendada. eilses äh, ühtekuuluvuse töörühmas härra Gutmann rääkis meile millised on viimased tulemused rahaliste vahendite kasutamisega, nende kasutusele võtmise võimega ja need, see info ei olnud just kõige positiivsem, nii et me peaksime tegema kõik, et olukorda parandada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 ma tahaksin tänada ka raportööri selle suurepärase raporti eest. ma leian, et äh, raportöör on valinud suurepärase lähenemise probleemile. on tõesti selge, et meil on vaja väga tugevat linnapoliitikat osana ühtekuuluvuspoliitikast. aga samas ma olen nõus raportööriga ka selles osas, et lähtepunktiks kogu sellele tööle peaks olema terminite defineerimine, sellepärast et praegu on tõesti väga raske öelda, millised need linnapiirkonnad on, milliseid kriteeriumeid kasutatakse äh, linnade defineerimisel, kas elanike arv on oluline ja see tõesti põhjustab probleeme liikmesriikides. teisalt äh, me peame Äh, arvestama äh, suurlinnadega, aga ka väikeste linnadega, sellepärast et ka nende ees seisavad probleemid minu fraktsioon peab äärmiselt oluliseks äh, teha seda tööd väga tihedas koostöös teiste val-, ühtekuuluvuspoliitika valdkondadega, näiteks nagu maaelu areng, transpordipoliitika ja nõnda edasi on äärmiselt oluline kõiki neid valdkondi ühiselt arendada. sellepärast, et need valdkonnad on omavahel seotud. me ei pea äh, looma konkurentsi nende erinevate piirkondade vahel, näiteks linnade ja maapiirkondade vahel. minu arvates ei ole see kellegi huvides Äh, mis puudutab raportit, äh, siis mul on väga hea meel äh, selle üle, kuidas raportöör erinevate väljakutsetega on ümber käinud. väga oluline on, et me peaksime meeles seda, et transport on väga oluline valdkond, eriti keskkonnasõbralik transport. me peaksime Äh, sellele palju rohkem tähelepanu pöörama. nüüd äh, linnade areng on jällegi üks valdkond, kus on väga palju vaja uuendusi. väga oluline on ka meeles pidada kodanikke, inimesi, kes linnades elavad, ka neid tuleb kaasata, kui me töötame välja linnade poliitikat. ma loodan, et ka raportis seda väga selgelt välja öeldakse, raporti lõppversioonis. üldkokkuvõttes aga võin ma öelda, et tegemist on väga hea lähtepunktiga edasiseks arenguteks selles küsimuses. ja seda seisukohta jagab ka minu fraktsioon. linna arengus on väga palju suuri väljakutseid ja me igatahes toetame raportööri lähenemist. proua Deli ma tahaksin kõigepealt tänada oma kolleegi härra Vlasakit tehtud töö eest. mul on terve rida märkusi. kõigepealt tahaksin ma rõhutada seda olulist rolli, mida linnad mängivad kliimamuutusega võitlemisel ma ei taha hakata kordama seda, mida ma juba möödunud korral ütlesin, aga kolm neljandikku CO2 heitmetest tuleb linnapiirkondadest ning kaheksakümmend protsenti energiast tarbitakse just nimelt meie linnades. seega tuleks selgelt välja öelda, et äh, võitlust kliima nimel peetakse just nimelt linnades jätkusuutlikud linnad on see väljakutse, mis meie ees eesseisvatel aastakümnetel seisab. see on äh, see ülesanne, mis meil äh, tuleb tulevate põlvkondade nimel täita. Äh, ja teiseks ma loodan, et te toetate mind, kui ma ütlen, et linnadevahelised erinevused suurenevad. tänapäeval on Euroopa linnadel eeliseid Äh, sinna on koondunud majanduslik rikkus, äh, kultuuripärand, aga enamik Euroopa linnu äh, peavad toime tulema ka väga suure sotsiaalse ebavõrdlusega, nagu näiteks vaesus, hariduse puudumine, vilets eluase, elukeskkonna halvenemine, sellega puutuvad paljud Euroopa kodanikud iga päev kokku ja see on ka väga suur väljakutse me peame sellesse väga ettevaatlikult suhtuma. ning äh, me ühe, meil on ühelt poolt siis linnad, kes on konkurentsivõimelised ja teiselt poolt on äh, linnad, kus äh, inimesi tõrjutakse, nii et, et ärgem loogem sellist kahetasandilist või kahekiirulist Euroopa linnu ja seetõttu ma tahaksin, et Euroopa linnade tegevuskava keskenduks ka sellele probleemile ja paneks, teeks siis linnadest jätkusuutliku arengu liikuma panevad jõud. samuti tuleks linnu rohkem kaasata ühtekuuluvuspoliitika rakendamisse. meil tuleb äh, äh, leida inspiratsiooni, välja selgitada, mis toimib ja üks asi, mis toimib, on äh, ühenduse algatus nimega Urban. niisiis me peame linnapoliitika edu äh, Äh, ära kasutama ja, ja koha, kohalikke inimesi kaasama projektide ellurakendamisele. inimesed äh, peavad arvestama sellega, mida linnapeade konvendis tehti, see kirjutati alla äh, saja kahe, tuhande kahesaja linna poolt ja ma tahaksin jällegi öelda, et see Urban programm on toiminud ja käivitagem samasugune programm ka energia jaoks. samuti tahaksin teile meelde tuletada, et kompromiss, millele kolmepoolsetel kohtumistel jõuti äh, majanduse taastumise kava osas, äh, selle äh, härra Oettinger tuli välja saja neljakümne kuue tuhande euroga, mis on mõeldud selleks, et linnades energiatõhusust parandada ja äh, võib-olla peaks vaatama, kas me võiksime neid rahasid siis Regionaalarengu Fondi kaudu saada ja äh, aidata Euroopa kodanikel omaenda kliimamuutuste plaane ellu, ellu viia, nii et, et äh, kodanikud tuleb kaasata sellest fondist rahastatavate projektide juhtimisse, meil on vaja aktiivset partnerlust pankade ja kohalike organisatsioonide vahel, et äh, takis, et äh, edendada just finantseerimist energiasektoris ja lõpetuseks äh, tahaksin öelda äh, korrata seda, mida ütles härra Van der Palen, kes on regioonide komitee esimees, nimelt ta ütles, et linnad äh, ei taha, et neilt ainult nõu küsitakse, nad tahavad olla osalised ühtekuuluvuspoliitikas ja seda tuleks ka selles raportis peegeldada. suur aitäh ja ma kindlasti annan oma panuse teie raportisse, härra Flasak. suur aitäh ja Francesco de Angelis järgmisena. suur tänu, proua esimees. kolleeg Kutselina ei saanud täna tulla sellele arutelule koduste probleemide pärast Itaalias, kuid ta on selle raporti variraportöör. seepärast äh, tahaksin äh, anda oma panuse sellesse arutellu ja räägin poolenisti seda, mida tema tahtis öelda. kõigepealt tuleb öelda, et minu arvates on see raport väga huvitav, eriti kui ähm, me mõtleme sellele rollile, mis tuleb võtta ühtekuuluvuspoliitikas. nüüd äh, sisu. põhimõtetega oleme nõus, eriti millist rolli linnad peaksid mängima Euroopa Liidu tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. ja mis puudutab äh, dokumendi sisu, siis minu arvates äh, räägitakse esimest korda delegeerimisest, aga integreeritud delegeerimisest erinevatel tasanditel. Need kontseptsioonid ei ole otse loomulikult mitte uued. kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kehtiva programmiga oli meil juba võimalik teatud pädevusi kohalikele omavalitsustele ja vastavatele institutsioonidele siis edasi delegeerida. seda siis regionaalsete programmide raames. aga sellegipoolest ei ole nüüd siit äh, kõike, ei ole siin kõike ära kaotatud, võib-olla see analoogse juhtimise mõte on küll hea, kuid me peaksime vaatama, kuidas siiamaani on programme delegeeritud ja miks on kohalikel omavalitsustel olnud siiamaani probleeme programmide rakendamisega. meil on vaja tugevat vundamenti ja seda eriti just linnades. ja veel kaks asja. kõigepealt tuleks võib-olla teha väikene sissejuhatus linnade arengu kohta selleks, et võidelda majanduslanguse vastu. võib-olla tuleks siin väga selgelt ka välja tuua, millised probleemid on linnapiirkondadel ja kuidas oleks võimalik toetada majanduskasvu. viimastel aastatel, eriti just suurtes linnades, oli kriis eriti tugev äh, keskkond halvenes, sotsiaalsed probleemid tõusid ja selleks, et nende nähtuste vastu võidelda, tuleks meil üle vaadata ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. siis linnade jätkusuutlikkus, ka see kontseptsioon tuleks üle vaadata, linnad peaksid saama poliitika sõlmpunktideks, sest seal tulevad kokku majandus, keskkond, sotsiaalpoliitika, infrastruktuur ja nii edasi ainult niimoodi on meil võimalik tagada jätkusuutlikku pidevat majanduskasvu ja ainult niimoodi saavad linnad võtta endale selle keskse rolli, mis neile on tegelikult ette nähtud. tänan raportööri tema töö eest ja raport on väga hea ja ta üritab sellega lahendada probleemi, mida kolleegid väga hästi tunnetavad. suur tänu ja nüüd Rahvapartei kolleeg, proua Matsooni. suur tänu, proua esimees! ma hindan väga kallist kolleegi ja tema tööd. mul on väga hea meel, et öeldi, et ka variraportööride arvamustega arvestatakse. ja tahaksin veel kord välja tuua seda, et minu arvates on väga hea see töömeetod, mille meie kolleeg on valinud ta täna hommikul juba tõi väga selgelt välja oma töömeetodid ja minu arvates on väga tähtis, et meid kuulatakse juba dokumendi väljatöötamisel, mitte alles järgmises etapis. ma arvan, et kõik huvigrupid peaksid olema õigeaegselt töösse kaasatud. me lähtume sellest, et see küsimus on meie jaoks väga tähtis ja me tõesti, meid tõesti huvitab see küsimus aga sellegipoolest ei tohi ära unustada seda, mida me juba teame. me ju ütlesime, et me oleme Euroopas ka juba keskendunud sellele küsimusele. nimelt äh, need viited, äh, siin räägitakse linna kontseptsioonist äh, regionaalpoliitikas, see on minu arvates väga õige lähenemine ka meie mõtleme kogu aeg, millist rolli, millist kaalu mängivad linnad Euroopas. kaheksakümmend protsenti Euroopa rahvastikust elab nimelt linnades või linnapiirkondades ja linnad äh, linnades äh, luuakse seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti riikide SKT-st, nii et äh, linnad mängivad väga suurt rolli majanduskasvus. Nad on põhirakukeseks, eriti just väikese keskmise suurusega ettevõtted, mida juba eile siin väga selgelt välja toodi. VKE-d on põhiliselt vastutavad äh, meie mm, ettevõtluse edusammude eest. aga teiselt poolt äh, tuleb arvestada ka sellega, et meil on veel probleeme ja seda on siin raportis ka välja toodud. nimelt äh, on näha rändetendentse, ärarännet ja keskkonnaprobleemid on väga suureks muutunud. kolleeg Angelis ka mainis seda. siis on järjest rohkem ka lõhesid. on näha nii positiivseid aspekte kui ka kriitilisi arenguid, kui seda linnade tegevuskava üle vaadata. selle see juba nimetatud arvamuses öeldi ka, et meil on vaja äh, luua partnerlussuhted linnade ja maapiirkondade vahel selleks, et tagada ühtekuuluvus. see tähendab, et sellises olukorras on eelkõige tähtis, et linnade rahvastik saab oma sõna sekka öelda on väga tähtis neid, neid inimesi rohkem kaasata poliitikate väljatöötamisse. selle kõrval on need positiivsed kogemused linnade arengust, kodanikke tuleb kaasata erinevatesse menetlustesse ja kui, ja seda ka selleks, et tagada sobivad hääletustulemused. mul on jäänud mulje, et ka juba meie töö juures tuleb meil hoolitseda selle eest, et ähm, majanduskasvu linnades oleks võimalik toetada. me peame siiski mõtlema, mis on linnade puhul kõige tähtsam. linnad ise peaksid paika panema, mis on nende jaoks esmatähtis. ja nende mõtete najal tahaksin võib-olla veel ka punkt punktilt tulla selle dokumendi juurde tagasi. nimelt äh, raamistiku definitsioon, ehk et millal seda kõike tuleks kasutada linnade tegevuskavade väljaloomisel, väljatöötamisel. ma ei leia, et viga oleks panustada ühtekuuluvuspoliitikale, otse vastupidi. me oleme seda juba varem ka näinud. see on kõigest üks võimalus, võimalus läbi viia programmi hinnangut. ja minu arvates on see väga õige lähenemine selle programmi osas see, mis siin dokumendis on kirjas, on väga hea. punktid kolm, neli, kuus ja seitse on sellised, mis mina paneksin kokku. võib-olla, ma juba ütlesin, võib-olla saaksime linnapiirkondade defineerimisel jääda selle juurde, mida OECD meile on ette andnud. see on ju mõistlik ja on siiamaani olnud ka väga edukas. ja prioriteetide puhul ma arvan, et äh, ka täna öeldu põhjal, ka selle põhjal, mida ütles härra De Angelis, oleks väga kasulik äh, üle võtta kõik see, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas, sest see on ju tegelikult väga heaks ettepanekuks just jätkusuutliku Euroopa jaoks. me ei peaks rääkima siin mitte ainult nutikast kasvust, vaid ka kaasavast ja jätkusuutlikust äh, kasvust. ja siis ka kompetentside pädevuste delegeerimine. ka sellest tuleks rääkida, tegemist on vahendiga, mis ta on juba ära proovitud ja mis on ka selles programmis ette nähtud. kuid otse loomulikult peab ka see toimuma harmoonilises raamistikus ja arvestada tuleb äh, hea haldustavade põhimõttega, seda kõikidel erinevatel tasanditel, siis sektoritevaheline koordineerimine. ma leian, et see on õige lähenemine, sest selle kaasava lähenemisega, mida meil tuleb tagada, sest ta on nii hea, on see väga mõistlik lähenemine. ja olen nõus kõigega, mis on ette pandud ka menetluste kiirendamiseks. eriti selles osas, mis puudutab seda, mida väik-, kohalikud omavalitsused saavad teha, sest tihti on olukord nii raske, et ähm, kohalikud omavalitsused ei saa oma sõna sekka öelda ja neil ei ole piisavalt ka vahendeid. ma leian, et tegemist on hea dokumendiga, millega on meil võimalik edasi minna ja kinnitan veel kord, et hindan väga seda, et raportöör kutsus meid juba nii varases faasis üles oma ettepanekuid tegema. Lambert van Nistelrooy järgmisena, palun proua esimees, teen väga lühidalt, sest minu arvates on tegemist väga hea dokumendiga. ja mul on väga hea meel, et korraldati ka kuulamine selle küsimuse kohta. ja juba seal eh, kuulamisel esitati paar väga tähtsat küsimust, eh, nagu näiteks küsimus selle kohta, kas eh, me peame vahendeid töötama välja Euroopa kahe tuhande kahekümne programmi raames, strateegia raames, ööbandprogrammi raames või hoopis mainstreaming programmi raames ma arvan, et võib-olla tuleks meil siin ka uusi partnereid leida, nagu Euroopa Investeerimispank. kuid ma arvan, et siin ei ole tegemist mitte ainult äh, toetuste maksmisega, nende ettenägemisega, vaid tähtis on ka, et me leiaksime uusi investeeringuid, äh, toetamaks äh, avaliku ja erasektori partnerlust. kui riigiabi väheneb, siis oleks vaja mingit kompenseerimismehhanismi ja ma arvan, et meil on võimalik selles valdkonnas jõudsalt edasi liikuda, kui me kasutame Euroopa Investeerimispanka. samuti võib ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada selleks, et Euroopa Investeerimispanga investeeringuid tugevdada. tegemist on põhimõttelise otsusega, kas soovitakse seda või soovitakse ühinemise, ühenduse tasandil lähenemist nagu Urban programmi puhul ma tean, et ka härra Vlasak on selle küsimuse endale esitanud, eriti pärast seda, mis öeldi kuulamisel ja ma arvan, et meil on vaja nüüd selget otsust. siis veel üks asi, nimelt Innovatsiooniliit. seal räägitakse, et ka need nutikad linnad kuuluvad sinna, mitte ainult keskkonnasäätlikud linnad, vaid ka nutikad ehk siis jätkusuutliku arenguga linnad ja et see vastab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidele. võib-olla peaks see raport olema ka sillaks nende mõtete vahel, mis meil tuleb Euroopa jaoks välja töötada. ja muidu olen kolleegiga nõus. härra Segedi, palun. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. El... Ma tänan, kallid kolleegid teen hästi lühidalt. kõigepealt ma avaldan tunnustust härra Vlasakile tubli töödokumendi eest. on kaks pisikest asja, mis minu arvates on siit dokumendis puudu, aga see loomulikult on minu isiklik seisukoht. esimene. ma arvan, et vahet on vaja teha Lääne-Euroopa linnade vahel ja Ida-Euroopa linnade vahel endise vastastikuse majandusabi nõukogu linnade vahel ma selgitan teile seda mõtet ühe näite varal, oma perekonna näite varal. minu perekond on töötanud põllumajandussektoris aastasadu ja viiekümnendatel aastatel kommunistid eh, konfiskeerisid loomad, masinad, põllud, mis tähendab seda, et perekond pidi kolima linna, nii et mina olen üles kasvanud linnas Lääne-Euroopas see urbaniseerumise protsess oli loomulik, samas Ida-Euroopas ei olnud see sugugi loomulik eluprotsess, et äh, see oli peale sunnitud protsess ja selles erinevus ongi. ja teine asi, mis on puudu siit minu arvates, on see, et linnapiirkondade ühtlustamine äh, Eh, ei, kaheksakümmend protsenti SKP-st toodetakse linnades, kuulsime me, aga me siin koondame tähelepanu ainult majandusaspektile ja unustame ära inimliku mõõtme. mõelgem e e, e sellised elanikusõbralikule linnadele. arvesse on vaja võtta, mida inimesed ise linnaelust arvavad ja siin me peame mõtlema kolmele asjale. kõigepealt e, keskkonna aspekt, saastatus, härra Van Nistelrooy juba viitas sellele ja ta ütles, et meil ei pea ainult rohelised linnad olema, vaid ka nutikad, arukad linnad olema. et nendes oleks ka tulevikus võimalik elada. ka tervisliku toidu puudumine on üks probleem meil on tohutult toiduvarud, aga samas linnades jääb vaja ka tervislikust toidust. see on aktuaalne ka Lääne-Euroopas ja etnilised konfliktid on midagi, mida esineb nii Ida kui linn, Lääne-Euroopa linnades. Ungaris, Ida-Euroopas on ennekõike roomidega probleeme. ja ka sellega tuleb tegeleda. ma olen palju rääkinud linnade arengust ja just majanduse seisukohast, aga samas tuleb mõelda ka äh, nende inimeste peale, kes tahaksid linnast ära kolida, aga ei saa seda teha, sest praktiliselt võimatu on ära elada maapiirkonnas. ja sellepärast maaelu arendamine on ülimalt tähtis. kui me räägime linnade edasiarendamist, siis me peame mõtlema ka väikestel elujõuliste külade peale, kes vajavad eh, toetust ning maapiirkondade peale, kes vajavad toetust. regi komisjonis, meie siin peame seisma hea selle eest, et Euroopa Liit ei teeks ainult sümboolseid žeste maapiirkondade suunas, vaid tõesti astuks praktilisi sammu looma töökohti ka maapiirkondades ja inimestele hariduse tagama ka siis, kui nad elavad väikeses külakeses. selleks on vajalik infrastruktuur luua. Need, kes elavad suurlinnastutes, saavad tõesti kasutada transpordivõrkusid Äh, aga meil on vaja ka, et maapiirkondadest pääseks kiiresti linnadesse keskkonnasõbralikult. nii et kokkuvõtteks. appi tulles oma Lääne-Euroopa kolleegidele, et need mõistaksid erinevusi Lääne- ja Ida-Euroopa linnade vahel. samas ei tohi ka unustada seda, et ei tohi ära lõigata maapiirkondi linnapiirkondadest. Äh, jah, ma tänan nüüd võtame kokku mõttevahetuse Oldřich Vlasaki raporti üle. jah, te saate ühe minuti, meil on, aega napib. nii et pool minutit annan teile lõppkokkuvõtteks. E, ma tänan, proua esimees, ainuke asi, mida ma tahtsin veel öelda, et suur tänu vabandust, eh, palju asju, mida täna siin rääkisid kolleegid, jäid minul puutumata lihtsalt sellepärast, et eh, kõike ma ei saanud käsitleda ja näiteks avalik tran-, transport mm, on midagi, millega me ka veel tegeleme ja need nutikad linnad, jah, ka sellega ma olen tegelenud ja kõik need asjad ma võtan ka oma raportisse nüüd kliimamuutused. ma olen nõus, et need keskkonda puudutavad küsimused on tohutult tähtsad ja vajavad arvestamist, sest meie ju tahame, et rohkem ära tehtaks selles valdkonnas. nüüd, mis puudutab äh, linnapeade konventi, ma olen näinud seda dokumenti ja võtan seda arvesse. nüüd rääkides maapiirkondadest, ma tõesti ei arva, et me hakkaksime nüüd piire ehitama äh, linnade ja maapiirkondade vahel, aga koostöö ikkagi nende vahel peaks olema orgaaniline, need, kes elavad linnade lähipiirkondades, peavad olema uhked linnade üle ja samas peavad ka linnaelanikud valmis olema maale suunduma. aga see kõik peab toimuma orgaaniliselt, loomulikult. ja mis puudutab strateegiat kakskümmend kakskümmend, ma ei arva, et seda peaks siin põhjalikumalt arutama aga et meie strateegial kaks tuhat kakskümmend oleks edukas, siis tuleb mõelda kõigi teiste strateegiate peale ka, regionaalstrateegiate peale, nii et ootan hea meelega teie koostööd. mul on teile nüüd sõeline palve. me otsustasime eile päevakorda muuta selleks, et härra Dangelis saaks ka oma raportit tutvustada, sest ta peab varsti minema rongile. me tahtsime selle enne lõunat veel ära kuulata, nii et meil on nüüd kolm raportit ja üks tund, nii et kakskümmend minutit raporti peale, kui, raporti peale, kui mm, kui meil ei õnnestu see, siis härra De Angelis peab pärast lõunat oma ra raportit tutvustama. nii et palun, palun, tehke lühidalt ja asjalikult, et me saaksime seda plaani järgida ja nüüd tuleb Filis äh, Hakajeva äh, arvamus teenusdirektiivi kohta ja me juba ükskord oleme seda arutanud äh, ja proua Peenova ei tahtnud rohkem seda teemat kommenteerida, nii et ma praegu avan uuesti mõttevahetuse, kui te tahate sõna võtta, siis palun, aga siiski arvestage seda, et meil napib, napib aega. ma saan aru nii, et proua Husmenoval ei ole vaja uuesti tutvustada seda teemat. väga hea, nii et me võime kohe variraportööridele sõna anda. kui keegi soovib arutelu, mis on toimus muudunud kuul jätkata, siis olete teretulnud. Sabine van Heien, palun. teen hästi lühidalt, tahaksin tänada tänada suurepärase koostöö eest äh, proua Hakajeva Jasmenovat et äh, tahaksin veel kord viidata kahele punktile, mida tõin välja juba eelmisel korral. nimelt, et me ei taha kõiki administratiivseid üksuseid, kõiki kohalikke omavalitsusi koormata mitmekeelsusega, sest ma arvan, et see läheks liiga kaugele. ei, et me lihtsalt keskenduksime ainult äh, sellele, et iga ettevõte, mis soovib teises äh, liikmesriigis oma filiaali avada, et seal oleks üks koht, kus oleks kõik dokumendid äh, selles keeles olemas, selles riigikeeles olemas, ehk et oleks siis kohalik keel, inglise keel ja võib-olla siis ka otseste naaberriigi keel või ka mõne Euroopa Liidu liikmesriigi keel, millega suhted on väga tugevad. ehk et, et ei pandaks sinna kolme ametlikku keelt äh, kohustuslikuna kirja. suur tänu! ja Jens Kaier. suur tänu, proua esimees. ma teen ka hästi lühidalt. tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel täna siin olla. kahjuks äh, paralleelselt toimuvad ähm, ka teiste komisjonide koosolekud, kus ma olen täisliige, seepärast käin siin harva. minu fraktsioon on palunud mul kui variraportööril esitleda meie arvamust äh, teenuste direktiivi kohta. mis puudutab mitmekeelsust, ma ei ole päris kindel, kas me sellise lähenemisega, mis on küll praktiline ja ma saan sellest aru, aga ma pole kindel, kas me sellega äkki siiski rohkem kahju teeme kui kasu sellele arvamusele, sest ma arvan, et siis äh, sajab meile kaela lõputu arutelu inglise keele üle ja ma arvan, et kohalik omavalitsus peaks ise saama otsustada, mis on tema jaoks tähtis, mis peaks olema fookuses ja millised keeled on need, mida kasutada. ma arvan, et äh, laskem lihtsalt asjadel minna nii, nagu nad lähevad ja ma arvan, et äh, mitmekeelsuse küsimuse äh, arutamine läheb ka kaugemale selle komisjoni pädevustesse, nagu öeldud, see tooks endaga kaasa lõputu arutelu. mul on mõned muudatusettepanekud proua Kaia Vihasmeenova raporti kohta, ma teen need ka ja need on muudatusettepanekud selle kohta, millised tagatised peavad meil olema direktiivi rakendamisel selleks, et see direktiiv tuleks meile rohkem kasuks kui kahjuks sest näiteks Saksamaal arutati teenuste direktiivi väga elavalt äh, just hiljuti ja seal räägiti äh, siseturul eelistest, kui meil on tagatud neli vabadust, aga inimesed küsisid, kas toodete kvaliteet jääb samaks, kuidas tagada linnade roll ka seda räägiti siin juba, kas linnadele konkurents suureneb, kuidas on lugu ettevõtetes töötavate töövõtjate sotsiaalsete tagatistega ja kes võivad milliseid teenuseid pakkuda, nii et ma arvan, et sellised asjad tuleks ka paika panna, ehk et võrdse töö eest võrdne tasu, eriti kui seda tööd tehakse samas kohas ja peale selle tuleks paika panna ka see, et ähm, kodanikud tunneksid, et me aitame neid, et me soovime dereguleerida ja me võitleme selle eest, et sotsiaalsed standardid ei langeks. ma arvan, et meil oleks vaimustust äh, tõsta Euroopa Liidu osas, aga ma kardan, et praegusel hetkel ei ole seda võimalik teha. ja ma arvan, et meil on vaja keskses kohas äh, rääkida ka mingist asutusest, kuhu ettevõtjad saavad teenuste osas, vabandust, töövõtjad saavad pöörduda teenuste osas ja ma arvan, et me ei tohiks ka kohalikke omavalitsusi ära unustada. ma arvan, et sellise teenuse puhul ei tohiks eh, kohalikud omavalitsused olla ülekoormatud selle ülesandega ja tagada tuleks siiski kodanike heaolu. suur tänu! suur tänu! proua, kas te soovite kokku võtta selle arutelu? jah, tõesti, mul on väga hea meel, et äh, variraportöörid tulid välja väga väärtuslike mõtetega. proua Verhaien tegi tõesti selle ettepaneku, mis on lõikes neli, nimelt mitmekeelsuse põhimõte ja kutsuda üles liikmesriiki kasutama vähemalt ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt selleks, et tagada vastutavate asutuste ja teenuste pakkujate vaheline kiire suhtlemine. ja minu esialgses versioonis oli see ettepanek ka kirjas, ka proua Verhaien oli ka väga aktiivne juba ettevalmistavates vestlustes ja temast oli palju abi. tahaksin tänada ka sotsiaaldemokraatide variraportööri härra Kaierit. ma kirjutan no, oma raportisse siis ju kõik tema ettepanekud ja ma olen avatud ka uutele muudatusettepanekutele ma arvan, et meil on võimalik saada hea konsolideeritud tekst ning ma olen veendunud, et lõppude lõpuks on sellest raportist palju kasu Euroopa regioonide jaoks. ootan kolleegide ettepanekuid ja olen veendunud, et äh, me koostame korraliku teksti, mis on kõikidele liikmesriikidele kasuks. suur tänu, tahaksin teile anda teada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksas november kell kaheksateist null null ja siis saame novembri viimasel koosolekul, kolmekümnendal novembril ja esimesel detsembril hääletada. üheksandal novembril kell kaheksateist null null on siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja nüüd läheme päevakorrapunkti number seitseteist juurde, milleks on härra De Angelise raport üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika kohta. see on meie esimene arvamuste vahetus, meil ei ole vaja praegu otsuseid vastu võtta ning härra De Angelis, annan teile kohe sõna, ärge unustage, et meil on ka veel Konstantse Kreel ootamas oma raportiga. no grazie presidente, poi devo farmi perdonare dell'anticipo, quindi sarò eh, sarò, sarò velocissimo. suur tänu, vabandust, et ma siin vaaletrügin, aga teen lühidalt. jah, ma arvan, et on väga hea, et Euroopa on pööranud tähelepanu tööstuspoliitika tulevikule seda on tehtud väga tähtsal ajahetkel, sest olukord on väga raske. oleme kriisis, vähemalt kehtib see väga paljude ettevõtjate jaoks ja ettevõtete jaoks ja seega ka paljude perekondade jaoks. me otse loomulikult üritame kriisist välja tulla ja majanduskasvu kiirendada me üritame parandada meie tööstusettevõtete konkurentsivõimet ja tööstussüsteemi konkurentsivõimet üleüldse. nüüd ähm, selle komisjoni töö juurde. sellel nädalal kohtusin variraportööridega ja ma tänan neid nende muudatusettepanekute eest, nende mõtete eest ja nende aktiivse kaastöö eest. tahaksin äh, lühidalt teile esitleda oma esimest äh, projekti. nagu te kõik teate, mõistlik tööstuspoliitika peab olema eelkõige sidus ja kohandatud üldistele eesmärkidele, mis meil Euroopa Liidus on, nagu näiteks kliimamuutuste vastane võitlus. see tähendab seda, et me peame arvestama väga palju erinevaid äh, tegureid üleilmsetel turgudel. eriti tähtsat rolli mängivad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. eile arutasime me VKE-de rolli ühtekuuluvuspoliitikas ja nagu öeldud, VKE-d on meie majanduse selgrooks meil on vaja integreeritud strateegiat äh, tööstuspoliitika jaoks ja see peab arvestama äh, keskmise suurusega väikesi ja ka pisitillukesi ettevõtteid. ja meil tuleks äh, välja tuua just see, et meil on vaja arvestada kõikide tegurite ja tegutsejatega turul. peale selle tuleb tagada ka see, et äh, meil oleks äh, tagatud äh, krediidi võtmise strateegia, siis veel ka klastrid, äh, ähm, tööstusettevõtete kogumid. meil on vaja integreeritud lähenemist, meil on vaja erinevad õppeasutused ühe katuse alla tuua, väga tähtis on ettevõtjad ja teadustöötajad koostööd teeksid ja et oleks äh, nende kasutada ka kvalifitseeritud tööjõud, mida praegusel hetkel ei ole piisavalt. meil on vaja ka kvalifitseeritud tööstus, tööjõudu selleks, et ettevõtted äh, elaksid üle praeguse raske kriisi ajal meil on vaja rohkem teadustööd, meil on vaja rohkem innovatsiooni, rohkem teadmisi, selleks, et tagada majanduskasvu. peale selle tuleb viidata veel ka sellele, et regioonid, kohalikud omavalitsused, territooriumid üleüldiselt on väga tähtsad. ka Euroopa Sotsiaalfond ja konkurentsivõime raamprogramm on väga tähtis nende programmide põhjal on võimalik äh, kohalikel äh, omavalitsustel ja regioonidel mängida keskset rolli tööstuspoliitikas. ma loodan, et seda vahendit ei pikendata peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. vahendeid on lihtsalt vaja kasutada praegu ja tõhusamalt. ja meil on vaja ka eelarvevahendeid suurendada, seda on vaja. ning äh, seda ikka selleks, et tagada majanduskasv ja tööhõive. suur aitäh! ja nüüd anname sõna variraportööridele. kiitoksia, puhenja. Rika Manner kõigepealt. aitäh tahaksin jällegi tänada raportööri suurepärase raporti eest ja samuti suurepärase koostöö eest, mis tal on olnud variraportööridega. ma tahaksin keskenduda neljale punktile, mis meie fraktsiooni jaoks on prioriteedid. kõigepealt ma leian, et see raport on väga oluline kogu tööstusvaldkond muutub väga kiiresti väga paljud töökohad on läinud kogu Euroopas kaduma. seetõttu meil tõesti tuleb investeerida uutesse tööstusharudesse, kasvavatesse tööstusharudesse. kõigepealt tahaksin kõneleda klastritest, mida raportöör juba mainis. me peame teadus- ja arendustegevuse ning tootmise tihedasse koostöösse viima. selleks on vaja head infrastruktuuri teine punkt on loodusvarade kasutamine. see peab olema jätkusuutlik, me peame arvestama kogu selle valdkonnaga ja kolmandaks räägiksin kliimamuutustest. kliimamuutusi ei tohi näha ühtnes kui ohtu regioonidele, vaid seda tuleb näha ka kui võimalust innovatsiooniks. neljandaks tahaksin kõnelda äärepiirkondadest. on äärmiselt oluline, et ka nende piirkondadega arvestatakse, äh, kui räägitakse tööstusest ja infras-, infrastruktuurist ja konkurentsivõimest. ja veel kord suur aitäh raportöörile! ma ei näe teisi sõnasoovijaid Äh, variraportööride hulgas ja nüüd annaksin sõna proua Tellile, kes ei ole raportöör ega asenda ka raportööri. aitäh äh, härra äh, De Angelis, ma tahaksin kõigepealt vabandada oma kolleegi Gertin Grossi eest, kes täna siia tulla ei saanud aga ta tahaks teie arvamust siiski kommenteerida. Äh, kui vaadata teie arvamuse eelnõu, siis äh, siin on terve rida seisukohti, äh, mille eest me teile oleme väga tänulikud. näiteks regionaalne ebavõrdsus, siis Äh, demograafiliste energia ja kliimamuutuste mõju mõningatele nõrgemalt arenenud regioonidele. me peame äh, toime tulema globaliseerumisega, see tähendab, et väiksemad regioonid ja nõrgemad regioonid vajavad toetust, siis veel äärepoolsemad piirkonnad, tihtipeale nad lihtsalt unustatakse ära, neid ignoreeritakse äh, loodetavasti te võtate oma arvamuse lõppversiooniga kõik need meie märkused ja tahaksin teid tänada selle töö eest, mida te siiani olete teinud. aga meile tundub, et mõned asjad siiski on puudu. näiteks äh, kui rääkida äh, nõndanimetatud nendest lünkadest, me peame keskenduma ikkagi kohalikule arengule. ma arvan, et äh, on olemas mitmeid alternatiive, mida tuleks kaaluda kui me kõneleme tööstuse ja keskkonna lähenemisest, siis see teema on ka jäänud tähelepanuta. Te olete küll rääkinud ainult regionaalsest lähenemisest, aga me peame vaatama, kuidas on võimalik vähem saastavaid ja vähem energiat tarbivaid tööstusi arendada. loomulikult me peame võitlema kliimamuutustega ning me peame vähendama fossiilsete kütuste kasutamist. meil on vaja Äh, energiatõhusamaid hooneid, äh, intelligentsemat transporti, kõik need kaalutlused on väga olulised, äh, kui me räägime teatud tööstussektorite toetamisest või rekonstrukteerimisest, olgu see tegemist siis siin lennundussektoriga või autotööstusega. me peame võib-olla vaatama ka Äh, kuidas korraldada koolitusi inimestele, et kas selles vallas saaks midagi ära teha. nii et, et suur aitäh see, nende ideedega arvestamisest. ja nüüd härra Ferragut Rahvapartei nimel. vabandust, proua Ferragut. aitäh. mina tahaksin öelda seda, et raportööri arvamus on äh, väga tasakaalustatud ning ma leian, et äh, loomulikult me äh, peaksime sellega nõus olema. ta keskendub VKE-dele ja see on väga oluline. samuti rõhutab arvamuse koostaja, ühtekuuluvuspoliitika territoriaalset aspekti. üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest on VKE-d ning nad loovad ka märkimisväärse hulga töökohti. antud hetkel oleme me jõudnud otsustavasse faasi, seda juba härra De Angelis ütles, majanduskriis, uued väljakutsed, see kõik loomulikult peaks meile andma tõuke tegutsemiseks nii kiiresti kui võimalik. samuti tuleks tähelepanu pöörata varimajandusele, illegaalsele töötamisele, ka nende teemadega tuleks tegeleda. ja veel saare piirkonnad, neid piirkondi ei tohiks ka unustada, ka nemad tuleb kaasata ning kuidas on lood turismiga? turismipoliitikaga, ma arvan, et see on äärmiselt oluline sektor. me teame, et paljude inimeste jaoks on peamiseks turismi sihtkohaks just nimelt Euroopa ja turism annab olulise panuse kogu Euroopa majandusele ja siis loomulikult peame mõtlema ka jätkusuutlikule konkurentsivõimele ja innovatsioonile. ma tahaksin arvamuse koostajat tänada ja ma jään ootama äh, mõningaid muudatusettepanekuid, mis selle teksti paremaks muudaksid. aitäh! kas keegi veel soovib sõna võtta? kui ei, siis ma annaksin jällegi sõna härra De Angelisele. võib-olla te võtaksite siis arutelu kokku. aitäh. ma teen väga lühidalt. ma arvestan nende soovitustega ja kolleegide kommentaaridega selleks, et oma raporti teksti veelgi paremaks muuta eriti mõnedes äh, valdkondades, näiteks keskne roll, mida regioonid mängivad või ressursside kahe, kasutamine või oskusteave ja, ja innovatsiooni küsimus, teadusuuringud, klastrid. ma arvan, et äh, me suudame äh, koos väga head tööd teha sellisel väga olulisel ajahetkel Euroopa majanduse jaoks. aitäh! niisiis, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja ma tahaksin teile teatada, et muudatuste esitamise tähtaeg on üheksas november kell kuus õhtul ja siis saame arvamuse vastu võtta õigeaegselt, enne kui ITRE komisjon seda teeb. niisiis, muudatuste tähtaeg on üheksas november kell kuus õhtul. ja nüüd läheme siis edasi neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, tegemist on Konstants Kreeli raportiga ning ootame proua Kreeli. jah, proua Kreel on tulemas. ja kasutaksin seda hetke ära äh, ja ütleksin kolleegidele, kes ei ole žüürikomisjonis, Äh, kõik fraktsioonid on seal küll esitatud, aga seitseteist meie komisjoni liiget on ka žurkomisjonis, see loodi selle aasta juunis, see komisjon selleks, et valmistada ette Euroopa Parlamendi positsiooni äh, tulevase finantsperspektiivi osas. Äh, komisjoni mandaat kestab kuni juunini kaks tuhat üksteist ja selleks ajaks me peaksime siis valmis saama äh, parlamendi lõpparvamusega ja see läheb siis hääletusele täiskogul just nimelt juunikuus. Sure komisjon äh, praegu teeb tööd selliste teemade kallal, mida peetakse horisontaalseteks. Need on seotud siis uue, uue finantsperspektiiviga, aga kuskil jaanuaris hakkame tegema ka sektoripõhiste Äh, küsimustega, sektoripõhiste poliitikatega ning seetõttu regikomisjoni arvamus on samuti äärmiselt oluline ja nüüd annaksin siis sõna proua Kreelile, kes äh, seda dokumenti ette valmistab meie komisjoni nimel. niisiis, Konstantse, sul on sõna. jaa, äh, ma tänan, proua esimees ma tulin just Shura-komiteest ja võin ainult üle kinnitada, et iga teine sõnavõtja seal komisjonis räägib just ühtekuuluvuspoliitikast. ja paljud neist ei kuulu regikomisjoni seejuures. nii et nagu te näete, need asjad, millega meie tegeleme, on ka nende jaoks väga tähtsad küsimused. ja me räägime siin tõesti olulistest rahasummadest ju aga ma arvan, et meil on vaja väga tähtis arvamus teiega koostada. et proua esimees, ma ei tea, kas te juba ütlesite midagi tähtaegade kohta, ma lootsin, et meil on natukene rohkem aega selle arvamuse koostamiseks. kuid pärast seda, kui rääkisin proua Haugiga, jäi mulle mulje, et me peaksime tegema kõik, et et jaanuari lõpuks oleks meil võimalik see arvamus siin vastu võtta. selleks, et äh, raportöör Kariga saaks meie ettepanekud juba oma raportisse sisse kirjutada ja et me neid siis tagantjärele ei teeks, neid ettepanekuid, ehk et siis võib-olla meie ettepanekutega ei arvestatakski enam. nii et seepärast on meil järgneva kahe poole äh, Ah, kahe poole kuu jooksul ähm, väga palju tööd ees, tähtajad lühikesed ja seepärast detsembrikuisel koht-, koosolekul juba esitlengi teile arvamuse projekti ja ma loodan, et äh, saan enne fraktsioonidelt juba kommentaare, märkusi, mõtteid selle kohta, kuidas seda arvamust üles ehitada. sissejuhatuseks võiks öelda nii palju, et ma arvan, et meil tuleb väga paljusid arvamusi tõstatada, kuid äh, nende arvamuste koostamisel on kõige suuremaks probleemiks see, et see võib olla kindla pikkusega, nii et esimeses äh, sõnastuses äh, üritan jääda võimalikult napisõnaliseks äh, ja võib-olla teen ise ka kohe muudatusettepanekuid selleks, et neid erinevaid punkte, punkte selgitada. teen ühe näite. ma leian, et me räägiksime arvamuse prioriteetidest. kui minu arvamuses, arvamuse projektis on kirjas, et meil tuleb toetada teadustööd, siis on vaja ka põhjendada, miks. see on siis kohe kindel, et ma kohe teen ka siis muudatusettepaneku selle põhjendusega. ja nüüd siis see tegelik küsimus, teema ja ma loodan, et kolleegid aitavad mind öeldes oma seisukoha. nimelt te kõik teate, et ühtekuuluvuspoliitika vähemalt praeguse finantsperspektiivi raames saab kolmsada nelikümmend kaheksa miljonit eurot ja see on kõige suurem valdkond ja te teate väga hästi, et ühtekuuluvuspoliitika on Lissaboni lepingus väga selgelt välja toodud ja palju tugevamalt kui siiamaani. sotsiaalne, majanduslik ühtekuuluvus olid juba olemas, sinna juurde tuli nüüd veel tuli veel nüüd territoriaalne ühtekuuluvus ja me saame kaasotsustamisõigusega järgneva äh, perioodi jaoks ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks. ning Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias mängib ka ühtekuuluvuspoliitika väga tähtsat rolli. meile esitati täna juba üks huvitav dokument, mida tahaksin tsiteerida, sellepärast et äh, siin räägitakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest ja see on väga tähtis. nimelt praegusel hetkel kahe tuhande kümnenda aasta eelarves on meil ette nähtud alla kahekümne kolme miljardi eurot ehk see on natukene vähem kui üks protsent SKT-st. ärgem unustagem, et meil on viissada miljonit kodanikku ja nad äh, annavad igal aastal kakssada nelikümmend kuus eurot välja selleks, et oleks tagatud rahu, julgeolek, demokraatia, õigusriigis, kus peetakse kinni inimõigustest ja põhiõigustest, kus valitseb sotsiaalne turumajandus ainukordse sotsiaalmudeliga maailmas ja nendele kodanikele tuleb kasuks see, et nad saavad äh, reisida ringi, õppida ja elada, kus tahavad Euroopa Liidu piires siis. et meil on ühine siseturg ja et üheskoos tehakse püüdlusi ettevõtjate ja tarbijate õiguste kaitseks. kakssada nelikümmend kuus eurot inimese kohta aastas. see ei ole üldse mitte suur summa. ja ma arvan, et seda tuleks sissejuhatuses alati öelda, kui me räägime, et me soovime ühtekuuluvuspoliitikat aastaks, aastateks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, millel oleks eelarve, mõistlik eelarve kui, kui me nüüd kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames ennast positsioneerime, siis on see kõik väga ilus, aga meil on ka kolm kategooriat, äh, nutikas, jätkusuutlik ja mis see kaasab nüüd inglise keeles oli. ja need on need kolm äh, kategooriat, aga kas ühtekuuluvuspoliitika ei ole ka nutikas poliitika osa jätkusuutlikust poliitikast, ma arvan, et me peame selle selgelt välja tooma, sest sellest sõltub äh, see, kas teatud valdkondades äh, eelarvega lahku lüüakse võib-olla öeldakse, et jah, me tahame nutikat poliitikat või meie tahaksime pigem jätkusuutlikku poliitikat ja siis ühtekuuluvuspoliitikale ette nähtud vahendeid vähendatakse ja antakse pigem nutikatele ja jätkusuutlikatele poliitikatele vahendeid, nii et ma arvan, et seda peaksime ennetama. ehk et me ühtekuuluvuspoliitikas ütleme, et teadusuuringud, areng, kliimakaitse, energiatõhusus on tähtsad ja et äh, summa ühes kuus oleks palju suurem kui see, kui me hakkaksime eraldi nende summade eest võitlema, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika on poliitika, mis võitleb regioonide eest. kui me hakkame ühtekuuluvuspoliitika eelarvet äh, lahku lööma, siis jäävad regioonid kõrvale ja meil on väga suur vastutus regioonide ees, et seda tõesti ei juhtuks ja et regioonid saaksid kaasa rääkida selles osas, mida selle rahaga ette võtta. ja me peame liikmesriikidele selgelt ja otse loomulikult ka regioonidele selgelt ütlema, et ei ole üldse mitte kindel, isegi mitte kriisi ajal pole kindel, et ühtekuuluvuspoliitika kärt-, leped äh, kuidagi teistmoodi riiklikult tasandilt siis tooksid äh, vahendeid regionaalsesse arengusse. ma arvan, et seda peaksime oma arvamuses väga selgelt välja ütlema. kui vaatame nüüd äh, seda tabelit praegu ja seda, et ühtekuuluvuspoliitika tuleb väga hästi välja koos oma kahesaja seitsmekümne ühe regiooniga on väga palju sihtala üks ja sihtala kaks regioone, aga kui me mõtleme kahe tuhande seitsmenda aasta peale, siis tegelikult on Euroopa kaart väga palju muutunud ja ma üritan nüüd saada viimaseid arvandmeid, kuid juba kahe tuhande seitsmenda aasta kaardi peal saab väga selgelt välja, et sihtala üks riikide arv kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast väheneb ja et need riigid on siis põhiliselt äh, Ida-Euroopas. selle tulemuseks oleks see, kui me anname järele teatud liikmesriikide survele ja et sihtala üks riikide all ainult äh, vahendeid ette nähtakse, siis see tähendab seda, et vanades liikmesriikides ei oleks enam regioone, mis saaksid äh, ühtekuuluvuspoliitika kaudu vahendeid, kuid see ei puudutaks mitte ainult vanu liikmesriike, vaid ka uusi, nagu näiteks Malta ja Sloveenia uute liikmesriikidena kukkusid juba kahe tuhande seitsmendal aastal sihtala ühest välja, nii et me peaksime oma arvamuses väga selgelt välja tooma, et kui me räägime praegustest kategooriatest, siis nii sihtala üks kui ka sihtala kaks territooriumid peaksid säilima selleks, et me saaksime Euroopa Liidus äh, kõiki kaasata ühtekuuluvuspoliitikasse. ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidus ei tähenda seda, et me peaksime toetama kõige vähem arenenud äh, piirkondi, vaid et me peame võitlema probleemide vastu, peame üritama vähendada erinevusi regioonide vahel, aga see ei tähenda seda, et see et ühed peaksid äh, altpoolt üles tõusma, vaid ka teistes piirkondades tuleb tagada arengu jätkumine. see on nii majanduslikus mõttes tähtis kui ka sotsiaalses mõttes. ja ma arvan, et need, äh, kes räägivad, et solidaarsus äh, on ühesuunaline, nendel ei ole õigust, solidaarsus peab alati olema mitmesuunaline. kui me nüüd vaatame milliseid prioriteete soovime me toetada? meil on vastu võetud resolutsioon, kus on juba paljugi ära öeldud ja ma arvan, et see on miinimum sellest, mida me tegelikult oma arvamusse peaksime sisse kirjutama. esiteks jah, otse loomulikult jätkusuutlik majanduse areng, sinna juurde ka veel positiivsed mõjutused tööturule, rohkem töökohti, rohkem kvalifitseeritud töökohti, ma arvan, et see on meie esimeseks prioriteediks. et sinna juurde kuulub ka korralik infrastruktuur, on ka iseenesestmõistetav ja infrastruktuur nii transpordis kui ka veemajanduses, kanalisatsioonis, kommunikatsioonis, energia äh, Äh, infrastruktuur, nii et ma arvan, et infrastruktuuri alla kuulub väga palju erinevaid valdkondi. ja otse loomulikult on siin jällegi uute liikmesriikide vajadused palju suuremad kui vanade liikmesriikide omad. ja me tõesti võime siin natukene mõelda ja mul oleks väga hea meel, kui seda tehtaks siin selle komisjoni raames, kas me rohkem keskendume Ühtekuuluvusfondile ja ütleme, et Ühtekuuluvusfondi vahenditest tuleks toetada infrastruktuuri arendamist või me ütleme, et ei, ei, et seda peaks tegema regionaalarengu fondi kaudu. nii et ma arvan, et siin tuleks natukene mõelda seda siis veel üks prioriteet, äh, mida keegi kahtluse alla minu arvates ei sea, on innovatsioon, teadusuuringud, tehnoloogia areng ja sellega seotult ka nii-öelda majanduslähedane, majanduslähedased teadusuuringud ehk siis, et teaduste tulemuste siire majandusse ja sellega siis just väikese keskmise suur, suurusega ettevõtete toetamine, sest nemad ei ole võimelised ise teadusuuringuid tegema. ma arvan, et see on üks ähm, tähtsamaid küsimusi. ja kui me seda vaatame regionaalpoliitika aspektist, siis tähendab see, see ka seda, et on väga tähtis, et regioonides otsustatakse äh, millises suunas liigutakse, milliseid suundi toendada, millele keskenduda. see on midagi muud kui see teadustöö raamprogramm, seal mõtlemine peabki olema teistsugune, sest teaduste raamprogrammis tehakse Euroopa Liidu tasandil midagi, mida liikmesriigid ise endale lubada ei saa üksi. nii et siin on tegemist midagi täiesti muuga, me lihtsalt ütleme, et me soovime regioonides teadusuuringute tegemist toetada ja niimoodi majandust toetada. ja sellega seoses on meie jaoks tähtis, et me tegeleksime ka haridus- ja väljaõppe küsimustega. alustades äh, kooliharidusest, me ei taha siin üldse mitte liikmesriikide pädevustesse sekkuda, aga meil tuleks toetada äh, koolihariduse parandamist. esimesi samme on juba tegelikult juba praeguses ähm, toetusper-, praegusel teadusper-, toetusperioodil tehtud, aga me peaksime toetama ka kutseõpet, ähm, väljaõpet, koolitusi, ümberõpet. ja ma arvan, et me peaksime rohkem välja tooma eluaegset õpet just ühtekuuluvuspoliitika raames sest minu arvates on see väga tähtis äh, osa äh, regioonide jaoks parema majanduskliima loomisel. ja see on seotud ka ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalse dimensiooni parandamisega, nimelt et me võitleme vaesuse vastu, et me töötame välja programme, kus äh, lõimimine tööturul on võimalik ja need on need punktid, mida me peaksime toetama, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Sotsiaalfondi toomine ühtekuuluvuspoliitikasse on ka väga tähtis, ma arvan, et me peaksime tõesti nõudma seda, et Euroopa Sotsiaalfond oleks ja peab jääma osaks ühtekuuluvuspoliitikast, seda ei tohi eraldada ja tema mõju tuleks selgemalt välja tuua ja kõikidel regioonidel peaks olema ka võimalus neid vahendeid kasutada. täpselt samamoodi, nagu me peaksime üritama seda ka maapiirkondades teha selleks, et regionaalarengu fond äh, tuleks ka ühtekuuluvuspoliitika katuse alla sellel on ka majanduslikke mõjusid, sest kui meil on võimalik need kaks asja omavahel mõistlikult ühendada, siis Euroopa Regionaalarengu Fondi raames on meil võimalik äh, säästa asju tõhusamalt ja paremini korraldada. nii et ma arvan, et ka siin on tegelikult äh, finantspaindlikkus äh, väga tähtis ja läbirääkimistel eelarve üle aastast kaks tuhat kolmteist oleks see ka väga suureks abiks. siis maapiirkondade arengus tuleb meil muutuda tõhusamaks ja sealjuures saame jällegi öelda, et praeguse toetusperioodi jooksul üritasime me öelda, et me keskendume regionaalfondile, integreeritud linna arengule, mitte sellele, et meil on linn ja linna ümbrus ma arvan, et siin on väga tähtis tagada jätkusuutlik areng linnades, jätkusuutliku arengu, millel on majanduslik jätkusuutlik ja sotsiaalne külg. ma arvan, et siin on väga palju veelgi paremaid võimalusi vahendite tõhusamaks kasutamiseks, vähemalt tõhusamaks kui siiani. veel üks asi, mis on väga tähtis, isegi kui nimetan seda äh, viimasena nimelt äh, meie parlamendis peaksime hoolitsema selle eest, et piiriülene koostöö ükskõik millises vormis, meil ei ole praegu mitte ainult äh, piirilähedane koostöö, meil on ka territoriaalne koostöö ja liikmesriikide vaheline koostöö, meil on ka makroregioonid, ma arvan, et me peaksime ka eelarves seda palju selgemalt välja tooma. et me soovime äh, panustada ka sellisele koostööle. ühtekuuluvuspoliitika ise annab juba lisandväärtust Euroopa jaoks, aga ühtekuuluvuspoliitika sees piiriülene koostöö toob veelgi selgemalt äh, ja nähtavamalt välja selle Euroopa lisandväärtuse. nii et ma arvan, et see praegune kaks koma viis protsenti, ainult kaks koma viis protsenti piiriliseks koostööks. me peaksime mõtlema sellele, kas meil oleks võimalik seda protsendimäära suurendada. me peaksime veel ka mõtlema, kui kaugele me läheme. kas me tõesti oma arvamuses kavatseme ka midagi öelda selle kohta, mida meie soovime, mida meie arvame, milline peaks eelarve välja nägema. ma arvan, et eelarve ei tohiks olla madalam kui siiamaani ja lähtudes sellest kolmesaja viiekümnest miljardist eurost ja me peaksime mõtlema, kas meil on võimalik kuidagi hindu kohaldada, kohandada ja vaadata, kuidas, millist arvutamismeetodit kasutada. aga mul pole mitte, mul pole aimugi, kuidas see eelarve lõpuks välja näeb kohe kindlasti ei tohi ka protsentuaalselt näha ette vähem vahendeid. me peame võitlema selle eest, et äh, summad jääksid äh, vähemalt nii suureks, kui need praegu on olnud. meil on vaja mõistlikke intelligentseid ettepanekuid ja ma teeksin komisjonile nüüd äh, ettepaneku, et me teeksime ettepanekuid ka selle kohta, mida me ei peaks enam rahastama ja ootan nüüd juba põnevusega, kas meil tõesti saaks tulla ka selliseid ettepanekuid, et me kujutame endale ette, et ühtekuuluvusraamistiku, ühtekuuluvuspoliitika raames võib-olla me ei peaks enam finantseerima seda, mida me siiamaani oleme finantseerinud. ehk et äkki teatud valdkondi peaksid liikmesriigid hakkama ise rahastama. mõelgem, kas meil on selliseid võimalusi. olen nõus tunnistama, et Äh, mul endal pole ühtegi valdkonda pähe tulnud, muidu oleks juba ise mõne näite toonud, aga äkki kolleegidel on selles osas ettepanekuid. siis mis tuleb veel selgeks teha, nimelt et me ei soovi eelarvesektoriteks jagamist. ma arvan, et selles osas on ka kõik minuga ühel nõul. aga samal ajal jah, me peame ka eelarvelistel põhjustel selle siin arvamuses selgelt välja tooma, et ühtekuuluvuspoliitika peab võitlema ka selliste väljakutsetega nagu energiavarustuskindlus, kliimamuutuste vastane võitlus, jätkusuutlik areng. jah, seda kõike tuleb ka teha, sest äh, keegi teine ju sellega ei tegeleks, nii et on terve rida mõtteid ja ma arvan, et ise teate ka väga hästi, et transpordipoliitika sooviks, et neil oleks oma transpordifond mina leian, et see ettepanek äh, ei ole nüüd kõige mõistlikum, see võib olla kontraproduktiivne kõige sellega, millega meie tegeleme. nii palju siis prioriteetidest. ma arvan, et me peaksime oma arvamuses ka tegema väga selge ettepaneku järgmise finantsperspektiivi pikkuse kohta. minu arvates on palju häid põhjusi ja panen need ka kirja, miks peaks olema äh, perioodiks seitse aastat, äh, seda selles mõttes, mis puudutab äh, planeerimist nii regioonide jaoks kui ka selles mõttes, kui ka meie reageerimisaeg, sest teatud makroöko, no makromajanduslikel protsessidel on vaja paari aastat, enne kui on võimalik mõjusid näha. ja seitse aastat on minevikus olnud äh, väga positiivseks äh, mõistlikuks ajavahemikuks, on tehtud ka ettepanek pikendada perioodi kaks korda viis aastat ehk siis kokku kümme aastat. ma arvan, et see mõte vahearuande koostamine ei pruugi toimida, sest see tähendaks seda, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tagatud viieks aastaks ja pärast seda tuleks uuesti läbirääkimisi pidada ja eelarve ei oleks paigas nii et see oleks siis selline mõistlik vahearuanne, aga siis ma leian, et vahe, et viis aastat on liiga vähe või me ütleme, et nagunii mingit tõelist vahearuannet läbi ei viida, siis oleks perioodiks kümme aastat, aga kümme aastat on minu arvates jällegi ajaperiood, mis on liiga pikk, sest asjad muutuvad ja kümme aastat on tõesti pikk aeg selleks, et Äh, sinna ajaperioodi veel paindlikkust äh, tagada. nii et selles suhtes mina leian, et seitse aastat on väga heaks mõistlikuks lahenduseks. ma arvan, et me peaksime oma arvamuses rääkima ka haldamisest ja reeglitest ühtekuuluvuspoliitika jaoks, lihtsad reeglid, läbipaistvad reeglid, võimalikult harmoniseeritult, äh, vähemalt öö, tagatud kooskõla teiste programmidega Euroopa Liidus ja olen kuulnud, et ka teises vastutavas komisjonis äh, ei soovi nad äh, säilitada kaasfinantseerimist sest see tähendaks seda, et Euroopa Liit teeks sajaprotsendilisi rahalisi kingitusi projektide jaoks, mis ei ole jätkusuutlikud, mida polnud ka kellelgi vaja. jah, seal näiteks ehitati sildu üle jõgede äh, niimoodi, et teed silla mõlemal pool ei olnudki. nii et äh, selle kaasfinantseerimise puhul peaks siiski välja tooma ka äh, puudutatud regiooni huvid. kui kolleegid võiksid, kui me oleme sellises raskes olukorras majandus- ja finantskriisis, siis on äh, kohalikel omavalitsustel tõesti väga raske leida kaasfinantseerimiseks vahendeid ja me peaksime mõtlema, kas me ühtekuuluvuspoliitika raames ei saaks seal natukene paindlikumaid reegleid välja töötada ja me peaksime rääkima ka sellest, millised finantsvahendid meil tulevikus kasutada on ühtekuuluvuspoliitika täideviimiseks. põhimõtteliselt on siin ette nähtud toetused, peaksime mõtlema, kui palju me kaasaksime ka laenude andmist, millised fondid kaasata selleks, et saavutada suuremat Äh, mõjujõudu meie vahenditele. ma arvan, et seda peaksime ka oma arvamuses välja ütlema ja vaadates nüüd kella, lõpetan lõpuks jutu veeretamise ja loodan, et kolleegid erinevatest fraktsioonidest toetavad meid selleks, et me saaksime korraliku e arvamuse koostada. ma tänan see näitab, et te olete väga hästi läbi mõelnud selle teema ja see on hea uudis meie jaoks. mida rutem see arvamus sünnib, seda parem. kas variraportöörid soovivad sõna? palun. kiitoksia, arvamuse puheenjohtaja ja kiitoksia esitile erittäin perustavan. proua Manner. jah, ma tänan selle suurepärase raporti eest veel kord raportööri arvamustega on väga lihtne nõustuda. ta väljendas ennast äärmiselt selgelt ja ütles, et meie peaeesmärk on säilitada vähemasti praegune rahastamise tase ka järgmises finantsraamistikus. ja väga tähtis on, et me tegeleksime prioriteetsete küsimustega Eh, millele on juhtinud tähelepanu ka Sure komisjon. tähtis on lisandväärtus ja tähtis on ka järgida strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide tähtmist, sest kõik see, mis seal kirjas on, on äärmiselt tähtis ka ühtekuuluvuspoliitika seisukohast. mõned leiavad, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole midagi muud kui solidaarsus, aga see ei ole tõsi. me näeme seda ikka ja jälle regi-, mm, innovatsioon, loodusvarad, roheline mõttelaad ja nii edasi ja nii edasi, kõik need asjad on seotud regionaalpoliitikuga ja piirkondade arenguga. üks A eelarverubriigis me võime muidugi rahasummasid suurendada, aga me ei saavuta strateegia kakskümmend kakskümmend eh, eesmärke enne, kui me ei näe asju laiemalt ning eh, kui me ei võta ühtekuuluvuspoliitikat väga tõsiselt. tähtis on, et me tulevikus saaksime jätkata regionaalpoliitika ühtekuuluvuspoliitikaga kui me räägime lisandväärtusest, siis ei tohi unustada seda, et ühtekuuluvuspoliitika abil me ju tegelikult ka näitame kodanikele paremini kätte, millise lisandväärtusega on Euroopa Liidu rahastatavad projektid. ka see on ülimalt tähtis. kui me mõtleme ühtekuuluvuspoliitika riigistamise peale, millest on räägitud, siis selle riigistamise idee vastu peab igati võitlema. tegemist on väga tähtsa poliitikavaldkonnaga, mis peab jääma Euroopa Liidu poliitikaks, sest see mõjutab väga oluliselt Euroopa kodanike elu. kui me räägime Eh, ühtekuuluvusfondi rahade kasutamisest eh, regionaalarengu eesmärkidel. siingi on vaja hea seista, hea selle eest, et ühtekuuspoliitika ja arengupoliitika oleksid rohkem kooskõlas, kui me räägime transpordi mm, rahastamisest, siis ei ole vaja eraldi fondi luua selleks, sest see ainult muudaks asjad keerulisemaks. nüüd, mis puudutab rahastamisperioodide kestvust. ma olen nõus raportööriga selles, et seitse aastat oleks kõige parem lahendus. viis aastat ei ole piisav aeg praktikas ja samas viis pluss viis oleks jälle liiga pikk periood. nii et ma olen siin ühel meelel raportööriga nüüd, mis puudutab vahe äh, läbivaatamist ja aruannet, siis tõesti seitse aastat on siin parim periood. see oli see, mida ma tahtsin öelda raporti kohta ja minagi tahan teha tihedat koostööd raportööriga. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Euh, effectivement, nous allons devoir travailler. tänan. jah, me asume tööle väga tähtsa raporti kallal ja meil on ka väga tihe ajakava. ja oluline on tegeleda nende asjadega põhjalikumalt. sest eh, üldine arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle tegelikult ähm, loob tingimused tulevikuks ja selleks, kuivõrd Euroopa Liit suudab meie kodanike tulevikku ja heaolu mõjutada. siin toimub mitu arutelu üheaegselt. kõigepealt, mis meile kõige rohkem huvi pakub? meie tahaksime ennekõike arutada so seda, et solidaarsus ei seisne ainult jõukuse jagamises. me ei taha, et Euroopa koondaks oma tähelepanu ainult teatud geograafilistele piirkondadele Berliini, Londoni, Pariisi telg, ka Milano sinna juurde. ja samas äh, unustab ära ülejäänud Euroopa. praegu seda miinimum ühtekuuluvust ei ole me Euroopa Liidus veel saavutanudki. et näiteks Pariisist Bulgaariasse minnes, kus alles äh, põhiliselt loomakasvatusega tekitakse, tundub, et te olete täiesti erinevatel mandritel. tähtis on arendada kõigi piirkondade majanduslikku potentsiaali. ja ühtekuuluvuspoliitikat läheb meil vaja veel väga pikka aega. kui nüüd ikka rohkem ja rohkem eh, eh, regioone Äh, ületab selle seitsmekümne protsendi äh, SKP-st äh, künnise, mm, Pariis näiteks sada viiskümmend protsenti SKP-st keskmisest. kas siis, kui kõik on selle künnise ületanud, mis siis saab? kas ikkagi jääb mingi kategooria hapratest, nõrkadest piirkondadest, keda toetatakse mm, edasi, vaatamata künnise ületamisega? tähtis on ju, et igal, kõik, kes ükskõik kus sünniks, saaks äh, hästi elada. ühtekuuluvuspoliitika on äh, midagi, mis tõesti toetab seda ideed, et Euroopa Liidul peaks olema suuremad omavahendid. Äh, kui teatud protsent SKP-st läheks nendeks eesmärkideks Äh, siis võib-olla on see hea mõte nüüd, mis puudutab äh, majanduse juhtimisest ja otsustamisest, siis siin on meil subsidiaarsuse põhimõte kohaldamisel. aga selge on see ka, et liikmesriigid üksi ei suuda oma probleemidega toime tulla. enne kui raha asutakse kulutama. enne kui võetakse mingeid meetmeid, nagu näiteks süsinikumaks ja nii edasi, peaks mõtlema, mida nende kulutustega annab ära teha, millised on meie ühised eesmärgid on teisigi instrumente, mida hakata kasutama nagu süsinikumaks, finantstehingute maks võib-olla neid vahendeid kasutada selleks, et oma vahendeid luua. see oleks palju parem kui see instrumentide kataloog, mille komisjon on mõnikord välja pakkunud. võib-olla mõtelgem nende instrumentide peale, need aitavad meil tulevikus tublisti edasi liikuda. proua esimees, me räägime äh, siin asjadest, mis puudutavad tulevikku, saab näha, kuidas asjad edenevad. üks mõte veel ma arvan, et piiriüline koostöö on väga tähtis. see on tõeline Euroopa ja Euroopa kodanike arenguallikas. ja tihtipeale on nii, et me ei mõtle selle peale, et vanasti, kui olid piirid ja piiridel kõik peatus siis kui palju tegelikult raisati ressursse lennujaamad, mis olid üksteisest kolmekümne kilomeetri kaugusel, ei olnud seotud, sest piir oli vahel või ei saanud kasutada piiriülest eh, haiglat. nii et koostöö on heaolu loomiseks ülimalt tähtis. Sean Kelly, palun. Firstly I like to kõigepealt ma tahaksin kiita raportööri, ma arvan, et ta on ära teinud suurepärase töö ja võttis ka väga hästi kokku, kuhu me oleme välja jõudnud ja kuhu me tahame edasi minna. ja väga raske on muidki laiemaid põhimõtteid veel välja tuua, mille ta juba ära nimetas. nii et vaja kiiresti edasi liikuda sisuliselt. ta rääkis siin sellest, millest ka me täna proua Sanchez'i raporti puhul rääkisime, mis vajab kaalumist, nimelt eh, see kulutuste ebavõrdsus, kui antakse rahasid ühtekuuluvusfondist. nelikümmend üheksa eh, sihtala kaks ja ainult seitse koma viis eh, sellele kolmandale sihtalale. nii et eh, arvestades, et territoriaalne koostöö on niivõrd oluline ma arvan, et me peame mõtlema nende arvude üle järele ja võib-olla korrigeerima neid edaspidi. ja proua Sanchez-Smith ja raportöör ütlesid ka, et absoluutselt kodanikud ei tea ega näe, mis tehakse ära ja ka institutsioonid tegemised ei ole näha kodanikele on erakorraline see, et need kodanikud, kes tegelikult saavad kasu Euroopa rahastamisest ja kes on saanud töö tänu Euroopa Liidule, ei tea seda tegelikult. nii et siin on vaja tubli müügitöö veel ära teha. sest see negatiivism on väga sügavale tunginud ning miski pärast negatiivsed asjad müüvad palju paremini kui positiivsed asjad, nii et me peame hoopis proaktiivsemalt nende küsimustega tegelema. veel kaks aspekti, omavahendid. ma olen hea, mul on hea meel selle üle, et seda ikka rohkem ja rohkem arutatakse nüüd. minagi olen veendunud selles, et nõukogu muidugi on selle vastu võib-olla, aga et ma leian, et on vaja väga oluliselt asju ümber korraldada ja otsuseid langetada omavahendite kohta ja muuta kogu Euroopa Liidu rahastamist ning see avaks võimalused lisandväärtust juurde luua Euroopa Liidus tervikuna. nii et jälle suur müügitöö tuleb ära teha selleks, et need nii ideed pärale jõuaks. ja lõpetuseks see viis või seitse või kümme aastat, mina olen seitsmeaastase perioodi poolt ja mind peab veel veenma, et mingi muu periood parem oleks. tänan. tänan, Elizabeth Schröter. Ähm, aitäh, kõigepealt suur tänu, Konstantse, sulle seal nende ettepanekute eest. ma arvan, et meie ees seisab suur töö ja sinu arvamus läheb ju tegelikult põhipaketti sisse mis meil tuleb läbi närida. ma arvan, et selles, mis me välja töötame, peaksime me mõtlema, kus me peaksime olema jäigad. jäigad ka poliitiliste väljakutsete komisjoni ja eelarvekomisjoni ees. ja mis puudutab tähtaegu ja Euroopa lisandväärtuse prioriteete ning küsimust äh, kus peaksid olema piirid, rahastamispiirid ja see küsimus, kas see peaks olema N pluss kaks või mõni muu valem. Nende küsimuste kõrval peaksime me ka samamoodi mõtlema, kas me räägime ka rakendamisest. see tähendab, et oleme siin kuulnud juba, et Ähm, kontrolli osas on ette nähtud ühtsed reeglid ähm, või soovitakse ette näha. ja nüüd tuleb meil endalt küsida, kus meil veel oleks võimalik juba eelnevalt otsese reguleerimise kõrval rääkida kõik, kõikidest nendest muudest küsimustest, kus mujal kui mitte selles resolutsioonis. ja teine küsimus mis saab siis, kui vahendeid ei kasutata ära ja nad lähevad mõnda, mõnele teisele eelarvereale? Need on küsimused, mida meil ei ole võimalik praegu sisuliselt lahendada, aga ma arvan, et need mängivad päris suurt rolli. me oleme ju ka selle poolt, et me koondame, kuid ma leian, et äh, me ei tohiks olla selle poolt, et Äh, me kulutame raha programmidele, mis on vastuolus teiste Euroopa Liidu poliitikatega ja see on meie jaoks, roheliste jaoks väga tähtis ja sellele pöörame suurt tähelepanu. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? jah, palun. aitäh ka mina tahaksin paar asja lisada sellele, mida proua Kreel juba ütles. Äh, tegemist oli küll väga põhjaliku sõnavõtuga praegustest probleemidest, äh, keskenduti lisandväärtusele, mida ühtekuuluvuspoliitika tagab ja peaks tagama ka tulevikus. meil on vaja järjepidevust selles poliitikas. selleks, et sellist eesmärki saavutada, on meil vaja ka korralikku eelarvet. meil on vaja tagatud rahastamist me peame arutama, äh, kuidas leida tasakaalu erinevate eesmärkide vahel, äh, mida me tulevikus sooviksime saavutama, nagu näiteks jätkusuutlik areng linnapiirkondades, samuti ka maapiirkondades, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika peaks arvestama ka maapiirkondade vajadustega. me ei tohiks silmist kaotada ka infrastruktuuri ei tohiks unustada ka innovatsiooni ja teadusuuringuid, ka see on majandusarengu seisukohalt äärmiselt oluline. ka mina leian, et äh, programmide jaoks oleks optimaalseks perioodiks seitse aastat. samuti peaksime mõtlema Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidele. aitäh, kas keegi veel soovib sõna võtta? lisaksin omalt poolt siis ka kaks asja Äh, nii palju, kui mina aru saan, äh, selles raportis meil ei tule esitada kogu nägemust tulevasest poliitikast, vaid meil tuleks lihtsalt paika panna oma äh, seisukoht tulevase eelarve kontekstis, mitte ainult siis konkreetsete summade osas, vaid kui ka eelarve kui poliitiliste eesmärkide saavutamise vahend ka selles kontekstis. ning me peaksime väga selgelt näitama, milline on siis nende poliitikate Euroopa lisandväärtus Need poliitikad peaksid samuti pakkuma ka mehhanismi, kuidas oleks võimalik äh, eesmärke saavutada ja kaas-, kaasata kõik valitsemise tasandid ja, ja tõesti saavutada seda, mida Euroopa vajab ja, ja et meie elu tõesti tulevatel aastatel paremaks muutuks. samuti leian ma, et äh, see, mida kolleegid siin mainisid, et me peaksime reageerima ka teatud seisukohtadele, nagu näiteks järgmise finantsperspektiivi ajapiirid. Äh, nii et, et me peaksime ütlema ka, et meie komisjonil on nägemus eelarvest, äh, mis peegeldab äh, mitte üksnes ühtekuuluvuspoliitikat, vaid on omal kohal tõesti eelarves mitte ainult summade poolest, vaid ka eelarve struktuuri koha pealt. meil on eelarve struktuur, mis on kooskõlas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. seal pööratakse tegelikult äh, väga palju äh, tähelepanu asjadele, mis meile muret teevad, nii et, et me peaksime olema sellise eesmärkide otsese ülevõtmise vastu eelarve struktuuri, sellepärast et paljud eh, poliitikad tegelikult aitavad ju selle strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada. nii et, et mulle tundub, et võib-olla võiks need sellised üldised märkused ka lisada ja veel üks eh, väljakutse. me juba arutasime seda kolleegidega varem. see, mida meile ajakava osas praegu on esitatud on parlamendi viis aastat ja komisjoni poolt viis pluss viis, aga seitset pole nagu üldse mainitud. aga meile sobiks kõige paremini just nimelt seitse aastat. nii et, et me peaksime selle ettepaneku arutelude käigus jälle tegema, aga ma ei tea, kui suurt edu me saame oodata. ja me peaksime ette valmistama ka siis oma teise seisukoha, milleks oleks siis, teise valiku, milleks oleks viis pluss viis aastat Äh, see tegelikult muidugi võib tekitada oma probleeme, nii et, et see ei ole õige, õige lahendus. ja samuti tahaksin paluda kõiki kolleege, äh, kuna tegemist on tõesti ühe väga olulise raportiga, mida meie komisjon koostab. ja seetõttu tahaksin, et me raportööri toetaksime ja aitaksime ja teeksime temaga koostööd, et seda teeksid kõik fraktsioonid, nii et, et meil ei ole äh, äh, oma poliitiliste huvide väljendamisega selles raportis probleeme äh,. raportiga tegeleb küll Konstantse, aga meie komisjoni teised liikmed saavad ka anda olulise panuse, nii et, et seega ma palun, et te, te teeksite raportööriga tihedat koostööd ja annaksite siis oma panuse sellesse raportisse. ja tahaksin äh, öelda kolleegidele, ma imetlen seda tööd, mis on juba tehtud. täna me veel mingeid kuupäevi paika ei pane, sellepärast et me midagi täpselt ei tea, aga eesmärk on see jaanuaris vastu võtta, see raport, nii et, et palju aega meil ei ole. ja vaatame siis, kuidas asjad arenevad. jah, Jan, palun. ma Äh, ei kuulnud küll kogu arutelu, aga mulle tundub, et meie poliitilised äh, otsused tuleb langetada enne Sure komisjoni äh, istungit, sest nii palju, kui mina aru saan, hakatakse seda asja Ühtekuuluvus- ja Solidaarsusfondi arutama järgmise aasta alguses. nii et, et ma ei tea, võib-olla see ajakava meil on järgmiseks istungiks olemas, nii et ma ei tea, mis on poliitiliselt parem, kas reageerida või, või esitada oma seisukoht ennem? Elizabeth Schröter äh,. Äh, Jan... ma arvan, et äh, Jan tõstatas väga olulise küsimuse. mina ütleksin, et me peaksime Äh, pidada neid arutelusid äh, siin komisjonis äh, nii palju kui võimalik, aga hoolitseda selle eest, et me saaksime ka oma muudatusettepanekuid tugevdada, see on minu ettepanek. nii et, et me peaksime välja ütlema, mida me soovime nendes peamistes punktides ja enne hääletust korraldame Sure-komisjonis selle hääletuse, äh, võrdleme seda siis teiste komisjoni, eriti eelarvekomisjoni seisukohtadega. ja siis on meil võimalus võib-olla esitada ka muudatusettepanekuid läbi kompromisside või ja siis hääletame komisjonis ja siis äh, anname arvamuse Sure, see on nagu minu seisukoht. võib-olla Konstantse ütleb, mida tema arvab. Yes, please, Konstantse palun, Konstantse. ühesõnaga, minu mõte oli, et me alustame tihedat arutelu komisjonis ja ma eeldan, et detsembrikuus saame me seda teha. ja ma loodan, et selleks ajaks on meil juba ka arvamuse projekt, millega saaksime pöörduda poliitiliste väljakutsete komisjoni poole ja vaadata, mida sealt meile vastatakse. sest mul on jäänud mulje, et selles kojas igaüks, kuna igaüks tuleb mingist regioonist, et igaüks vähemalt täpselt teab täpselt, mis programm toimub tema koduregioonis. aga järeldus, mida sellest tuleb teha, on, järeldused, mis sellest tehakse, on tihti vastuolulised ja siis tuleks meil nüüd vaadata, kas on mõni idee, mõte, mis siin komisjonis välja töötatakse, mis jääb õhku rippuma ja millele tuleks leida vastus, ehk et kas seda on võimalik teha või mitte, sest see saja protsendi lugu täna näiteks ajas mind juba segadusse. et me siis enne hääletust saaksin äh, muudatusettepanekuid raportöörina teha ja kasutada seda aega selleks, et teatud arengutele poliitiliste väljakutsete komisjonis reageerida, see oleks minu arvates hea ka minu seisukoht on selline, et alati on parem mõjutada kui reageerida, sest äh, kogemus näitab, et äh, minu kogemus nii äh, parlamendis ja komisjonis, et kui midagi on juba ära esitatud, siis on seda väga raske muuta. nii et, et ma pigem soovitaksin, et me üritame asju mõjutada. loomulikult me mõjutame oma raportööri arvamust Sure komisjonis, kui me seal komisjonis sõna võtame ja ütleme, mida me arvame ja ma saadan teile informatsiooniks ka tõenäoliselt homme kirja, mille on koostanud proua Juta Haug ja see siis sisaldab kõiki neid dokumente, millega me siiani oleme tegelenud. me oleme juba kuid arutanud siis Euroopa Liidu eelarve tulevikku ja kui proua Kreel esitab detsembris raporti, siis näeme juba, kui kiiresti asjad arenevad ja kuna me valmis saame ja ma arvan, et Äh, siis nagu proua Schröder ütleb, on meil võimalus ka äh, mõju avaldada ja paika panna selline kuupäev, mis on ka meie jaoks sobiv. nii et, et ma olen kindel, et me suudame seda ajakava kuidagi mõjutada Sure komisjonis. ja kui keegi midagi lisada ei soovi, siis ma lõpetaksin äh, selle punkti arutelu ja me läheme nüüd lõunat sööma ja kohtume jällegi kell kolm. jah, Jan, palun ma tahaksin öelda, et meie komisjoni jaoks on ka oluline, et me osaleksime kuus, kuulamisel, mis toimub Sure komisjonis ja seal käsitletakse ühtekuuluvust. see on kahekümne kaheksandal novembril, kui ma ei eksi, või kahekümne üheksandal. nii et, et äh, mõned eksperdid, äh, seal ka Rubi Parka on kohal ja saab nii, et, et äh, see kuulamine oleks üsna huvitav meie komisjoni jaoks. aga ärge palun unustage ka, ma kuulsin komisjoni kolleegidelt, et need tuuled, mis siin parlamendis puhuvad, on, on viinud sinna, et ka komisjonil on suhteliselt hea ettepanek, nii et, et me peaksime ikka oma seisukohti ka tuleviku osas väljendama ja teised institutsioonid võtavad neid ju ka kuulda. kohtume kell kolm.